Colleghi, per favore, se volete prendere posto. kallid kolleegid, palun võtke istet, et me saaksime siis alustada oma istungiga. me oleme küll hiljaks juba jäänud, aga päevakorrapunkt on väga tihe ja kõigepealt poolteist tundi hääletusi. ei pea ilmselt praegu kontrollima enam neid hääletuskaarte, Äh, kuid palun pange need vähemalt masinatesse. kui masin töötab, siis peaks masinale kuvandatama ka teie nimi ja kui te oma nime seal masinal näete, siis tähendab see seda, et kaardiga on kõik korras ja me võime alustama, alustada, vabandust, äh, kohe päevakorrapunktiga number üksteist, Riia Müreiteni raport resolutsiooni ettepanek Türgi kahe tuhande üheksanda aasta eduaruande kohta. kõigepealt siis äh, lõige üks, muudatus kakskümmend kaheksa poolt, muudatus kakskümmend kaheksa poolt, tegemist ei ole elektroonilise hääletusega, nii et palun käte näitamisega vastu see on tagasi lükatud läheme edasi. ei, siiski tahetakse kontrollida kahekümne kaheksandat elektrooniliselt, nii et kakskümmend kaheksa elektrooniliselt hääletusele avatud, suletud ning tulemuseks on kolmkümmend vastuhäält kahekümne poolthääle vastu kas kõikide masinad töötavad? kui kellelgi ei tööta hääletusmasin, palun andke teada. härra Panseeri oma ei tööta ja keegi veel, jah? härra Muniz? ja härra Peeterle, kas te olite vastu? niisiis, kallid kolleegid, see tähendab seda, et kolmkümmend kaks vastu, kakskümmend poolt ikkagi tagasi lükatud, järgmine asi kuus kakskümmend üheksa, muudatusettepanek eraldi osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, teine, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek üks, poolt, vastu vastu võetud. nüüd äh, kolmkümmend kaks muudatusettepanek. hääletame poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm proua Boskuurilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt esimees vabandab, seda me ei hääleta, kuivõrd see on kaetud kompromissiga number üks, kompromiss kaks. vastu, vastu võetud. kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kõik langevad ära kui, ja nüüd kompromiss kolm poolt, vastu, vastu võetud Läheme kohe edasi ja nelikümmend kaheksa hääletusele poolt, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, vastu, muudatusettepanek viiskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu vastu võetud. teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss number neli poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kõik langevad ära ja sealhulgas ka kuuskümmend. seega nüüd suuline muudatusettepanek äh, raportöörilt. ja annaksin sõna proua Flotrele. see puudutab ühest küljest suulist ettepanekut, mille äh, pani ette raportöör, see räägib siis annuleerimisest. siin soovitakse, et Türgi as-, Rahvusassamblee peaks leidma konsensuse põhiseaduse reformiks. lisame selle palun raportööri ettepanekule. Chiedo alla relatrice Oman Reuten se suur tänu, proua Oman Reuten, kas te olete nõus sellega? jah, härra esimees, olen nõus sellega, aga eile toimus meil juba arutelu selles küsimuses ning ma vastasin proua Flotrele eh, selles küsimuses. ja mul on väga hea meel, et ta selle muudatusettepaneku on nüüd ära muutnud. Allora väga hea, sellisel juhul eh, läheb see muudetud kujul hääletusele poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kui keegi tahab öelda, et ta on erapooletu, siis palun öelge see kindlasti välja, kuuskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. tagasi lükatud. väga hea. tagasi lükatud sellisel juhul. kuuskümmend neli. hea küll, kontrollime, ütleb härra esimees, hääletusele kuuskümmend kolm nimeline hääletus, elektrooniline hääletus on avatud, avatud. nüüd on suletud ja lõpplahendus nelikümmend neli vastu, nelikümmend viis isegi ja kakskümmend tagasi lükatud, nii nagu me ka ennem ütlesime. kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend viis, ehm, suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime palun, kuuskümmend kuus, elektrooniline hääletus, see on avatud hääletus on suletud ja lõpplahendus kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kuus vastu, kuuskümmend seitse häält kokku antud. elektroonilised kuvandid näitavad, et see on vastu võetud. kuuskümmend seitse langeb ära kuuskümmend kaheksa, palun. vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend, suuline muudatusettepanek. see on kirjutatud siia ära, poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt vastu. paneme elektroonilisele hääletusele, et olla kindel. hääletus on avatud. seitsekümmend viis on hääletusel, jah. arvestame ka nende kolleegide hääled kolmkümmend viis poolt ja kolmkümmend viis vastu, see tähendab seda, et see on nüüd tagasi lükatud. härra esimees, ma soovisin poolt hääletada. no sellisel juhul võetakse see vastu, kolmkümmend kuus kolmekümne viie vastusega vastu võetud. seitsekümmend kuus langeb ära, seitsekümmend seitse poolt kontrollime seda ka, seitsekümmend seitse, hääletus on avatud, palun. hääletus on avatud. kümme viiekümne kuue vastu, mis siin rääkida? nii. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu. kontrollime palun elektrooniliselt. kaheksakümmend on hääletusel. hääletus on suletud Allora, 30 eh, contrari, 35. kolmkümmend vastu, kolmkümmend viis poolt. ühesõnaga, see on vastu võetud. viies kompromiss, poolt, vastu, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kolm, see on, äh, siia lisatud suuline muudatusettepanek, see on ka kirjas poolt, vastu vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus Paletski sealt poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu vastu võetud. nüüd järgmisena üheksakümmend viis, mis on siin asjade vahel, kompromisside vahel, nii et üheksakümmend viis hääletusele poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud nüüd kompromiss seitse, palun. raportöörid poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa langeb ära, sada poolt, vastu, vastu võetud, sada üks poolt, vastu tagasi lükatud. sada kaks, äh, siin on palutud osade kaupa osadus, äh, hääletust, kuid hääletame ainult viimase osa osas poolt, vastu, vastu võetud. sada kolm, äh, vastu tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud mis tähendab seda, et vahepealsed langevad ära ja jõuame saja viieteistkümnendani poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuusteist Graf Lambsdorfilt, suulise muudatusettepanekuga, nii nagu see on kirjas hääletusnimekirjas, poolt, vastu, vastu võetud, sada seitseteist, sada kaheksateist langevad ära ja jõuame nüüd saja ühe, kaheksateistkümnes ka sada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend üks, poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks, poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend kolm osade kaupa, esimene osa poolt vastus tagasi lükatud, teine osa, sada kakskümmend kolm, teine osa poolt, vastu, vastu võetud, sada kakskümmend neli Kasakilt, järje esimene ütleb jah, eelmine võeti vastu sada kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. Jäädenmägi sada kakskümmend viis poolt, vastu. peame seda kontrollima, kallid kolleegid. hääletus on avatud saja kahekümne viienda osas. hääletus on suletud. nelikümmend üks vastu, kolmkümmend poolt, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus poolt, vastu tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse suulise muudatusega koos poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, noh, ma ei tea tõstke palun käsi korralikult, muidu on väga raske lugeda teid üle ja aru saada. sada kakskümmend üheksa poolt, eelmise osas tuleb kontrollida, sada kakskümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on avatud saja kahekümne kaheksanda osas. hääletus on suletud saja kahekümne kaheksanda osas kaks, nelikümmend viis po-, vastu, kakskümmend seitse poolt, see on tagasi lükatud, no näete sada kakskümmend üheksa. kas keegi soovib sõna, härra Salafranca, palun? jah, härra esimees, protseduuriline küsimus. ma tahaksin, et me kontrolliksime täpselt, kui palju meil saadikuid hääletab, sest et äh, seitsekümmend kolm häält vaevalt väidetavalt on antud ja minu meelest ainult seitsekümmend on meil saadikuid, nii et palun kontrollime. mulle antakse siin selgitusi ja härra Salafranca, et äh, meil on kaks inimest üle, see on tõsi, aga Riial ja Elmaril pole hääletuskaarte kaasas ja sellepärast äh, loeme me nad siia sisse. aga kõik on reeglite kohane ja seega läheme edasi saja kahekümne üheksanda juurde poolt, sada kakskümmend üheksa Boskuurilt poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend osade kaupa esimene osa, poolt, vastu vastu võetud teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks, Flortelt ja Lunatsekilt poolt, vastu, tagasi lükatud. hea küll, kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. sa kolmekümne esimese osas. nagu ma saan aru, Rahvaparteil on kaks häält üle. igal juhul kolmkümmend kaheksa vastu, olgu see siis kolmkümmend seitse, kui võtame ühe hääle maha, igal juhul tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, proua Flootre, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud sama enamus kompromiss üheksa raportöörilt poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd otse edasi sada kolmkümmend viis, suuline ettepanek, kes poolt, vastu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, vastu võetud. De Kaiser sada kolmkümmend seitse, suuline ettepanek poolt vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa identsed, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend Van Orden poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks Kasak poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kolm, poolt, vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend neli, poolt, vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend viis, poolt, vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend kuus, poolt, vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend seitse on tagasi võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks Triantafilides Countis, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks Savitobjõel Skopa poolt. raportöör on poolt, seega vastu võetud kompromiss kümme, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, ta-, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm Madlener poolt, vabandust, äh, sa-, äh, järgmised langevad ära, sada viiskümmend kuus osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, vabandage teist katab juba kompromiss kümme ja nüüd sada viiskümmend seitse langeb ära, sada viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa on tagasi võetud, sada kuuskümmend ja sada kuuskümmend üks on kaetud kompromissiga kümme, sada kuuskümmend kaks on tagasi võetud, sada kuuskümmend kolm on kaetud kompromiss kümnega, seega sada kuuskümmend neli läheb hääletamisele poolt, vastu. ma ei ole päris kindel tulemustes. kontrollime. sada kuuskümmend neli hääletage. tulemus on järgmine. tundub, et keegi ei hääletanud. kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend üks vastu, vastu võetud sada kuuskümmend viis. me ei tahagi seda, vabandage. sada kuuskümmend kuus, seitse, kaheksa langevad ära, sada seitsekümmend üks on järgmine. poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks. poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm tagasi võetud, sada seitsekümmend neli. poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa Voskutilt poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa Krasnodõvlev poolt, vastu, tagasi lükatud. järgmised kaks on tagasi võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm on tagasi võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada ka-, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa Tänak ja teised poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend Paletskis poolt, vastu. kontrollime seda, sada üheksakümmend. kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes sada üheksakümmend, kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kaks vastu, seega vastu võetud sada kaheksakümmend, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis, sada üheksakümmend kuus identsed, Flotre, Lunacek, Keller, Haavitov-Jals, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, Krasnodar-Kalertu. mis te soovisite kontrollida sada üheksakümmend seitset? sada üheksakümmend viite, palun, sada üheksakümmend viis, sada üheksakümmend kuus, kontrollime elektrooniliselt, palun Beh, ci sono ben sei, eh, adesso un po' meno, sempre un, due che non votano. Un... Tundub, et eh, keegi ei hääleta. kes see on? mis see viimane tulemus siis oli? kakskümmend üheksa neljakümne ühele. vabandage, see olin mina, ütleb härra Prepolst. tal ei ole kaarti. härra esimees, jah aga tundub, et keegi on kaarti kasutanud, aga ei ole hääletanud. kui teil ei ole kaarti, siis teid ei ole ka üldse hääleta-, hääletusnimekirjas. aga keegi on kaardi sisse pannud, aga ei ole nupule vajutanud. sada üheksakümmend seitse. poolt, vastu ei ole kindel, sada üheksakümmend seitse, kontrollime. palun hääletage. hääletus lõppes. tulemus kakskümmend üheksa poolt, nelikümmend üks vastu. ja katsuge ikkagi käsi tõsta, muidu läheb kaua aega. sada üheksakümmend kaheksa kasak poolt, vastu tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada Flodor Lunatšek poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolm poolt, vastu tagasi lükatud. kakssada neli, kakssada kuus, identsed. Papadopoulou tähendab liides poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada seitse tänak ja teised poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kaheksa mültse kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksa vanad on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üksteist kasak, poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kaksteist Morgana Kalas, poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmteist Kopa, poolt, vastu tagasi lükatud. kaks neliteist Möltser poolt, vabandage, see langeb üldse ära. kakssada viisteist Poskurt poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend on juba kaetud kompromissiga. ja nüüd kakssada kakskümmend üks Kreisel-Dörfler poolt, vastu, tagasi lükatud kaks, kaks, kaks kasak poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kolm langeb ära, kakssada kakskümmend neli, ei, aga kakssada kakskümmend viis, kes poolt? vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud kaks, kaks, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kaks, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kolm, üks poolt, vastu, vastu võetud kaks, kolm, kaks Flodra poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kolm, neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, kolm, neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis, kakssada kolmkümmend kuus identsed poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, ma arvan, et te olete juba ära väsinud ja ei tõsta enam käsi. kakssada kolmkümmend kaheksa elektrooniline hääletus, palun. Per favore, votate. palun hääletage. keegi on suikunud unele, paistab. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend üheksa vastu, nii et ma ei tea, kuidas see okasroosika seal hääletab, aga nii et võite ise lugeda täpselt, kuidas on nüüd poolt vastu, vastu võetud kakssada kolmkümmend üheksa tahv poolt, vastu. ikkagi vastu võetud, kakssada nelikümmend poolt. rahvapartei soovib kontrollida kakssada kolmkümmend üheksa. hääletamine on alanud nüüd Okas-Roosiken seal tegutseb. kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kaks vastu. Teil on õigus. aga kui te selgelt käega märki ei anna, siis ma ei saa ka aru. niisiis kakssada nelikümmend tahv poolt, vastu. tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks tahv aegl poolt, vastu erapool-, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaks, Madlener poolt. kontrollime kakssada nelikümmend üks elektrooniliselt, kas te tõesti soovite seda? siis kakssada nelikümmend üks elektrooniline kontroll. hääletamine on alanud. kaks okasroosikest on meil nüüd kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend kaks vastu. vastu võetud. kakssada nelikümmend kaks Matt Lennar poolt, vastu. tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm Janaku Takis poolt, vastu. tagasi lükatud nüüd põhjenduspunkt A. muudatusettepanekud kaks, kolm, need on ühesugused poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, Paletskis poolt, vastu, tagasi lükatud. number viis võeti tagasi, kuus Postkordilt poolt, vastu, tagasi lükatud. seitse Färm-Thaler poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa Scholzilt poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksa Kaasak poolt, vastu, tagasi lükatud põhjenduspunkt B kümme, üksteist on ühesugused, Van Orden ja teised, eh, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kaksteist, muudat-, nüüd põhjenduspunkt C, kaksteist, kolmteist, neliteist on ühesugused äh, poolt, vastu, tagasi lükatud, kuusteist, poolt, vastu, tagasi lükatud, viisteist, poolt, vastu tagasi lükatud seitseteist Chrysler Dörfler poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksateist Breda poolt, vastu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend Scholz poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli kasak poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend viis Van Orden poolt, vastu tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üks, postkorduv poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline lõpphääletus resolutsiooni ettepaneku osas muudetud kujul ja hääletus on alanud. täiesti uskumatu. isegi lõpphääletuse ajal on keegi magama jäänud see hääletuskaart on äh, hääletusmasinas, aga masinat ei kasuta, nii et kuuskümmend äh, poolt. nii et õnnitlused raportöörile, ühehäälselt on see vastu võetud. proua Omen Raeton teid ootab nelja ratsuga tõld, nii et te võite sellel oma võiduringi läbi parlamendi teha. ja nüüd järgmine dokument resolutsiooni ettepanek endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kahe tuhande üheksanda aasta eduarende kohta Soran Talerilt. enne, kui hakkame hääletama, sooviks härra Taaler veel sõna võtta, palun. Per favore, un attimo di silenzio, ha chiesto la parola il relatore Thaler, ne ha facoltà. Uh, thank you, Mr Chairman uh.... suur tänu, härra esimees. nagu ma eile juba ütlesin, siis hääletusnimekiri on kokku lepitud eh, osapoolte vahel ja üldse see, kuidas me läheneme Makedoonia küsimusele. paluti viimasel hetkel paari muudatusettepaneku puhul osade kaupa hääletust ja põhimõtteliselt kui järgite nimekirja, siis te näete, et selleks, et esialgsed kavatsused sisse jääksid, on oluline taoliste muudatusettepanekute puhul poolt hääletada. ootan põnevusega hääletust. Bene, con questo chiarimento procediamo al paragrafo 1, emendamento 1. suur tänu, nüüd äh, muudatusettepanek üks, Kianaku poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, John Tiisilt poolt, vastu, tagasi lükatud. kolm, Taaler poolt, vastu, vastu võetud. viis poolt. kolm on siis vastu võetud, sellisel juhul viis langeb ära, kuus ja seitse ka, kaheksa raportöörilt poolt. vastu. vastu võetud. üheksa passes poolt. vastu. vastu võetud. kümme passes kui poolt. vastu tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaksteist, Hatsimarkakis poolt, vastu, vastu võetud, kolmteist, poolt, vastu, tagasi lükatud, neliteist, poolt, ja siin tuleb muudatus ka sulmuosadele vastu, vastu võetud viisteist poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üks raportöörilt poolt, vastu, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek, üks ülejäänud langevad ära, seetõttu, et kompromiss vastu võeti, niisiis lõige seitse, suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, vastu võetud üheksateist. ja sõna soovib äh, äh, proua Kornelissen, kes on ka muudatusettepaneku äh, autor. ja mina sooviksin teha ühe viimase minuti suulise muudatusettepaneku. see ütleb siin, et Makedoonia ametivõimud me sooviksime muuta selle Skopje ametivõimudeks. et kui keegi selle vastu ei ole, siis see oleks meie kompromiss. kas te kuulsite seda võimalikku suulist muudatusettepanekut? kas keegi on vastu sellele või? ja sellisel juhul tõuske püsti. täiskogul me teeme ju seda ka samamoodi. kui olete selle suulise, kes on suulise muudatusettepaneku vastu, palun äh, tõuske püsti. kui piisavalt kolleege on vastu, siis me ei saa selle suulise muudatusettepanekuga arvestada nii et kahjuks me ei saa seda hääletusele panna, niisiis muudatusettepanek üheksateist esialgses vormis. poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend, Tremopolus. niisiis üheksateist võeti vastu, kakskümmend langeb ära, kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud muudatus, suuline muudatusettepanek kaks äh, poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kaks Pasescu poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm Taal poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend neli Ibrisakitš poolt, vastu mina ütleksin, et on vastu võetud. teatava kahtlusega. nii et te olete taaskord uinunud. tehke natukene võimlemist, sirutage oma käsi. nüüd suuline muudatusettepanek raportöörilt langeb ära, kuna me kakskümmend neli võtsime vastu, kakskümmend viis ainult siis see mõiste urges poolt vastu, tagasi lükatud. nii, me peame kontrollima, sellepärast et te ei tõsta korralikult kätt. kakskümmend viis suuline äh, äh, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud kas te olete jälle magama jäänud? niisiis, kolmkümmend seitse poolt äh, vastu võetud. kompromiss raportilt poolt vastu, vastu võetud. ja siis langevad ära järgmised muudatusettepanekud kuni äh, suuline muudatusettepanek number neli poolt vastu, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli, Kornelissen, Brandner poolt, vastu. hästi, kontrollime hääl. kolmkümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa vastu, kakskümmend seitse poolt tagasi lükatud. kolmkümmend viis. kolmkümmend viis. poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kuus. poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm raportöörilt poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend langeb ka ära, nelikümmend üks, nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend neli kontrollime. nelikümmend neli, elektrooniline hääletus alanud. nelikümmend neli, elektrooniline hääletus. nelikümmend kaheksa vastu seitseteist poolt. tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt. vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt vastu, tagasi lükatud nelikümmend seitse Van Orden poolt, vastu, tagasi lükatud nelikümmend üheksa Taler poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend poolt ei, see langeb ära, sellepärast nelikümmend üheksa võeti vastu. mul on väga kahju, viit viiskümmend, seda me ei hääleta, kuna nelikümmend üheksa võeti vastu ja sellega jõuame punkti nelikümmend kuus juurde. ka, ei, ka see langeb ära, kui nelikümmend üheksa vastu võeti. nüüd kompromiss neli, esimene osa, poolt, vastu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu vastu võetud. viiskümmend üks, ei, seda me ei hääleta. ja ka kõik järgnevad on kaetud kompromissiga neli kuni viiekümne seitsmeni, viiskümmend seitse, Cornelis on partner poolt, vastu, tagasi lükatud. suuline moodusettepanek viis Nikolailt, poolt vastu, tagasi lükatud. ja nüüd muudusettepanek viiskümmend kaheksa taalar. kahes osas, esimene osa. poolt, vastu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viis raportöörilt. ka siin kahes osas, esimene osa. vastu. teine osa, poolt, vastu, vastu võetud, kolmas osa, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viis. sellega langevad ära viiskümmend üheksa ja ja ka järgmised, kuuskümmend üks on kaetud kompromiss ühega. ma pean korraks nõu pidama sekretäriaadiga. hääletusnimekirjas on kirjas, et kuuskümmend tuleb äh, hääletada kuni tekstini äh, kooliõpikutes, niisiis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend üks, kuuskümmend, kontrollime ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. kuuskümmend üks, seda me ei hääleta, kuna kompromiss üks vastu võeti. kuuskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kaks Pasescu seda me ka ei hääleta, sest kuuskümmend kaks võeti vastu ja nüüd äh, kuuskümmend kolm. kahes osas. kõigepealt esimene osa. poolt, vastu, tagasi lükatud. ja muud ei ole vaja meil hääletada, kuna kompromiss viis võeti vastu nel-, kuuskümmend neli. seda äh, katab ka kompromiss viis, seega kuuskümmend neli, kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus langevad ära. kuuskümmend seitse kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa. ei, seda me ei hääleta. kompromiss viis katab seda kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend neli. jah, see tuleb ka hääletusele, seit-, poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend viis. poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus. poolt, vastu tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, seda me ei hääleta, kuna on samasugune seitsmekümne seitsmega seitsekümmend üheksa poolt, poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu vastu võetud. ja nüüd hääletame muudetud resolutsiooni projekti ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viiskümmend kuus poolt, viis vastu. õnnitlused härra raportöörile viis erapooletut ka. sellega on see resolutsiooni ettepanek vastu võetud. ja nüüd jõuame järgmise hääletuse juurde ja see on resolutsiooni ettepanek Horvaatia kahe tuhande üheksanda aasta eduarande kohta ja raportööriks on härra Svoboda esimene osa, lõige üks, muudatusettepanek kaksteist poolt vastu, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud kolmas osa, raportööri muudatusettepanekuga poolt, vastu, vastu võetud. neljas osa, poolt, vastu vastu võetud. palun tõstke käsi. kolmteist muudatusettepanek. poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist kahes osas. esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu tagasi lükatud viisteist kahes osas poolt, vastu, vastu võetud. teine osa, kontrollime, hea küll. esimene osa muudatusettepanekust viisteist, hääletus on avatud Chiudiamo il voto. hääletus on suletud nelikümmend poolt, kaheksateist vastu, no tõstke käsi, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud, muudatusettepanek number viisteist Chiusa la votazione, 32 contrari, 29 fav-. kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend kaks vastu. poolt kuusteist, vastu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt vastu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks neljas osas, esimene osa poolt. Svoboda soovib sõna, no hea küll. suur tänu, härra president. väga lühidalt ma võtaksin selle teise osa tagasi ja, ja järgnevatel põhjustel, mida me ka eile kuulsime. nõuded Äh, täieliku koostööks äh, IKTRiga on esimeses osas juba mainitud. ja eile me ka kuulsime, et härra ähm, IKTRi peasüüdistaja ütles, et ta ei tea, kas need dokumendid ka eksisteerivad ja ka selle ja selle, seetõttu me võtame selle teise osa teksti tagasi, sellepärast et see on sisalduv juba esimeses osas. hea küll, alustageme esimesest osast. hääletuses üks, kolm ja neli, esimene osa poolt, vastu vastu võetud, teine osa ei hääleta, seega siis kolmas poolt, vastu, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, vastu võetud. ühesõnaga, see tähendab seda, et ähm, kompromissettepanek on vastu võetud ja kõik muudatusettepanekud kahekümne teise ja kahekümne viienda vahel langevad ära ja kakskümmend kuus äh, osade kaupa jällegi esimene osa, poolt, vastu, tagasi lükatud teine osa, poolt vastu, vastu võetud, kakskümmend seitse Vaiglilt ja Lambsdorfilt poolt, vastu, tagasi lükatud, nüüd äh, suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend üheksa, seega nüüd kakskümmend kaheksa langeb ära, Möltserilt kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend üks osade kaupa esimene osa poolt, vastu. ma ütleksin, et äh, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu kolmkümmend paneme elektroonilisele hääletusele. muudatusettepanek number kolmkümmend. Mancano ancora due voti. kas kõik jõudsid hääletada, noh, väga hea. kolmkümmend vastu kakskümmend üheksa poolt, see on tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend kaks. Posseltilt poolt vastu, vastu võetud. kuivõrd kolmkümmend kaks võeti vastu, siis kolmkümmend neli langeb ära, kolmkümmend kolm langeb ära, kolmkümmend kuus seega. siiski härra esimees parandab ennast ja küsib, et mis me nüüd teeme. emendamento orale tre suuline muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, vastu võetud. nii, kolmkümmend viis langeb ära ja teine kompromissettepanek, poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kuus osade kaupa, kolm osa on siin, aga kompromiss võeti vastu ja seega läheme kolmekümne seitsmenda juurde, poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. neljakümnes hääletame osade kaupa, nii nagu raportöör on soovinud, esimene osa poolt, vastu, see on tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, Paseskult poolt vastu, vastu võetud. nüüd, kallid kolleegid, lõige kakskümmend viis, muudatus nelikümmend neli, osade kaupa, esimene osa, poolt, vastu, tagasi lükatud teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend viis, Ratnerilt ja Kornelissonilt, poolt, vastu tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend seitse prokilt poolt, vastu, see tundub olevat vastu võetud, nelikümmend kaheksa para-, Brandner Kornissenilt esimene osa, esi-, poolt, vastu, vastu võetud teine osa, poolt härra Prat-, proua Brandner, esimese osa me võtsime tagasi. rohelised võtsid esimese osa tagasi. härra esimees vabandab, jah, tõesti, siin on isegi kirjutatud mul, et rohelised võtavad selle tagasi. hea küll, see on siis tühines hääletus, aga teine osa neljakümne kaheksandast hääletusel poolt, vastu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 nüüd nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. nüüd viiskümmend äh, poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd, kallid kolleegid, põhjenduspunktid äh, number kaks poolt, see on Möltserilt, vastu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, vastu võetud, neljas poolt, vastu, tagasi lükatud, viies poolt, vastu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu tagasi lükatud kompromiss, muudatusettepanek number kolm raportöörilt poolt, vastu, vastu võetud. mis tähendab seda, et äh, järgnevad langevad ära ja üksteist hääletusele kolmes osas, kolmes, üheteistkümnes muudatusettepanek, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud. hääletusele teine osa poolt, vastu tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd äh, esimene Taane poolt, vastu, vastu võetud elektrooniliselt hääletusele nüüd, kallid kolleegid, resolutsiooni ettepanek äh, täna hääletatud muudetud kujul. hääletus on avatud Vi comunico con grande piacere. Eh, ma tahaksin teile öelda, et üks meie kolleeg, kes enne siin eelmise hääletuse ajal magas, on nüüd üles ärganud ja numbrid on nüüd koos kuuskümmend kaks äh, inimest on kaardi pannud masinasse ja kõik ka hääletasid, tulemus viiskümmend neli poolt, kaheksa vastu, mitte ke-, äh, kaheksa erapooletut, keegi vastu ei ole, nii et äh, hästi saite hakkama, härra Svoboda. ja nüüd läheme edasi meie tänase viimase hääletuseni, mis on härra Jacek Sarjus-Volski raport ja puudutab gaasivarustuse kindlustust alustagem esimesest kompromissist, poolt, vastu, see on vastu võetud, läheme nüüd kohe saja kolmekümne kaheksanda juurde, poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatus number kuus, poolt, vastu, vastu võetud, muudatus nelikümmend poolt, vastu, see on tagasi lükatud. Läheme edasi seitsmenda juurde, raportööri muudatusettepanek kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, vastu võetud nüüd kompromiss number kaks, poolt, vastu, vastu võetud, mis tähendab seda, et kõik kuni kolmanda kompromissini langevad ära ja nüüd kolmas kompromiss poolt, vastu, vastu võetud. ja mis tähendab seda, et nüüd tuleb neljas kompromiss hääletusele poolt, vastu, vastu võetud, komp-, nelikümmend viis nüüd, palun, poolt vastu, see on tagasi lükatud, kümnes muudatus poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss, muudatus number viis, poolt, vastu, vastu võetud, nüüd nelikümmend seitse, poolt, vastu, vastu võetud, tore mulle järgmine nelikümmend kaheksa, eh, vabandust, kaksteist poolt vastu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, vastu võetud. neliteist äh, poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek number kuus poolt, vastu, see on vastu võetud, mis tähendab seda, et viiskümmend üks ja kaheksateist langevad ära, viiskümmend kaks poolt, vastu ja natsistlikult ma ütleksin, et äh, mulle see ei meeldi, aga hea küll, kontrollime. avan hääletuse viiskümmend kaks. Äh, ega ma jään vist kaotajaks siin. ega te mulle head ei soovi, neid käsi siin vehkides. jah, no, miks ma neid nägin väga kahetsusväärne, viiskümmend kolm. ja suur tänu teile kõigile, viiskümmend kolm nüüd poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend neli. see on muudatusettepanek, mis on, äh, läheb kokku viiekümne kolmandaga. no hea küll. viiskümmend neli, viiskümmend neli poolt palun, palun, viiskümmend neli poolt, palun, vastu. jälle. õudne päev minu jaoks, üheksateist poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend viis, mis ei lähe kokku üheksateistkümnendiga, seega langeb ära, viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt vastu, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa on tagasi võetud, nii et seitsmes poolt, vastu, vastu võetud. mis tähendab seda, et üsna mitu langevad ära ja jõuame kuuekümne kolmandani, kallid kolleegid. poolt, vastu vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, nüüd kompromiss number üheksa need kaks eelmist muudatusettepanekut langevad ära, seega üheksas kompromiss poolt, vastu, vastu võetud, mis tähendab seda, et kakskümmend kaheksa järgmisele hääled, järgmisena poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss number kümme, poolt, vastu, vastu võetud, nüüd kompromiss üksteist, äh, osade kaupa esimene osa, poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, vastu võetud mis tähendab seda, et kolmkümmend, kolmkümmend üks, neli ja kolmkümmend kaks langevad ära ja kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. Landsbergis ja muudatusettepanek kolmkümmend neli langeb ka ära tänu üheteistkümnenda kompromissile, kolmkümmend viis samuti ja nüüd elektrooniliselt muudetud kujul resolutsioon hääletusele, hääletus on avatud esimest korda, hääletus on avatud. endiselt äh, avatud, kuivõrd kolm häält on veel puudu. ja tundub, äh, et äh, nad on uuesti äh, läinud unede maale. sulgeme nüüd hääletuse neli vastu, nelikümmend seitse poolt, üks erapooletu Äh, õnnitlused meie raportöörile, see öö, äh, raport on vastu võetud. Sottolineo complimentandovi con i colleghi che abbiamo concluso ma tahaksin tänada kalleid kolleege ja viidata sellele, et muuseas äh, täpselt kümme kolmkümmend saime ühele poole selle asjaga, nii nagu ka ette oli nähtud. suurepärane triumf sellist asja nähakse ainult, ma kujutan ette, NASA taolistes tippkeskustes. Bene, allora. väga kena, kallid kolleegid. võtkem endale paar minutit puhkust, et kolleegid ja personalisaadikud äh, saaksid äh, saalist lahkuda aga võime samal ajal juba hakata rääkima järgmisest päevakorrapunktist, punktist number viisteist, puudutab see kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise heakskiitu, e, ühenduste üldeelarve kolmanda jao kohta, meie raportööriks on härra Kaaler, kes järgmisena saabki sõna, et see asi sisse juhatada, härra Kaaler, palun suur tänu, härra esimees, võib-olla me ootaksime, kuni kõik äh, kolleegid on äh, lahkunud, kes peavad lahkuma ja et meil oleks natukene rahulikum. jah, me võime paar minutit äh, oodata. me olime oma hääletusega väga täpsed, nii et ootame mõned minutid ja siis annan teile sõna pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula eh, di farlo. kallid kolleegid, kui te olete lahkumas, siis tehke seda palun kiiresti. Continuare senza disturbare i lavori in corso fuori. ja te võite oma keskustelu jätkata saalist väljas. ja nüüd härra Kaaler ilmselt saame me võimaluse ka teid kuulata, palun. suur tänu, härra esimees. tegu on siis Ahveti arvamusega, mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist. siin on tegu maksetega, mille mahuks on umbes viis miljardit äh, eurot. ja siin on nenditud, et mõningaid äh, ebatäpsusi on äh, tekkinud ning äh, järelevalve ja kontroll ähm, välisabi ja naabruspoliitika osas tuleb kontrollida. ja siin viidatakse ka mõningatele mm, kontrollikoja tegevustele ja meetmetele. sest äh, suur osa äh, tegevustest on äh, tegelikult kaasatud mitmeaastasesse eelarve äh, projekti, nii et me peame vaatama seda eelarve kontrolli pikas perspektiivis. kontrollikoda on andnud oma arvamusega kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise kohta kuid äh, mainitakse, et äh, äh, veakvoodid eelarve täitmisel on vähenemas. mis puudutab ähm, eelarve ähm, täitmise korrapärasust, siis siin on märgitud veamäära kaks kuni viis protsenti ja seda on vähem kui ähm, näiteks ühtekuuluvuspoliitikas ja härra Kaaler kutsub üles oma kolleegi vaikima. niisiis, tulemus on parem kui ühtekuuluvuspoliitika osas ja parem ka kui äh, teaduse, transpordi, majandus- ja finantsvaldkondades. endiselt on siin tegu väga kompleksse Ehm, metoodikaga ning endiselt on mõningaid äh, probleeme maksetega. ja seetõttu eelarve kontrolli komisjoniga me peame siin ähm, survestama ähm, kontrollikoda, et äh, raportites arvestatakse nende märkustega, kui nad teevad uued ähm, aruanded eelarve täitmise kohta oma arvamuses olen ma kõigepealt viidanud äh, äh, nendele olulisematele äh, maksetele, mis on seotud siis meie pädevustega, tegevusaladega. ja ma olen valmis ka kolleegide ettepanekuid kaasama siia arvamusse. Te teate, et arvamuse teksti pikkusel on oma piirangud, kui ma kindlasti üritan täiendada seda arvamust, kui ettepanekud on head arvamuse olema koostanud inglise keeles, siin on viis punkti, esimeses punktis äh, inglise keeles tervitab positiivseid arenguid, äh, mis puudutavad läbipaistvust, äh, eesmärke ja, ja rahvusvaheliste doonorriikide koordinatsiooni, mis on to-, siis ellu kutsutud Pegasuse mehhanismiga ja mis rajati TIM mehhanismile, see on siis ajutine rahvusvaheline mehhanism. samuti on siin puudutatud siis äh, äh, doonorriikide äh, rahastuste, rahastamise koordineerimist ja järgmine punkt programming. Need peavad olema strateegiadokumentides kirjas vastavalt sellele, millised on programmdokumendid partnerlus- äh, ja naabrusprojektide osas ja nüüd äh, kahe tuhande üheksanda aasta eriaruanne number kuusteist äh, Türgi kohta Kontrollikojalt ja see on siis, puudutab aega, mis oli enne liitumiseelse vahendi kasutusele võtmist kuid öeldakse, et äh, liitumiseelse abi äh, menetlus on aidanud asjade arengule kaasa, kuid samas tuntakse muret seoses IPA rakendamisega kõikides kandidaatriikides ning kutsutakse üles siis komisjoni tegema koostööd Kontrollikojaga nende mehhanismide väljatöötamisel ja viimane punkt puudutab eelarvetoetusi me oleme mitu korda sellele viidanud seda kasutatakse väga tihti eh, selleks, et eh, need riigid tunneksid ka omanditunnet kogu projekti osas, kuid eh, sellega peaksid kaasas käima väga selged rakendusstrateegiad ja korralikud kontrollimehhanismid nii maksetingimuste täitmiseks kui ka ühenduse strateegiliste eesmärkide täitmiseks. Need on siis minupoolsed ettepanekud mis me saadame eelarve kontrolli komisjonile, suur tänu. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Brock. härra esimees äh, ma kuulasin äh, huviga härra Kaaleri raportit ja kuulsin oma suureks rõõmuks, et meie pädevuses olevate poliitikate maksete osas on äh, vead väiksemad kui ühtekuuluvuskomisjoni, äh, ühtekuuluvuspoliitika osas, see muidugi näitab ka, et Ferrero Valdner on teinud hea tööd, kuid mul on üks teine äh, probleem. juba üheksakümne üheksandast aastast me räägime ikka veel nendest vigadest, mis tulenevad veel Santeri aegsete komisjoni tööst. ja see puudutab mitte ainult meie eh, valdkonda, vaid ka ühtekuuluvuspoliitikat ja nii edasi võib-olla nüüd küm-, peale kümmet aastat äh, härra Kaaler või ka äh, teised saaksid äh, komisjoni üles kutsuda äh, tegema siinkohal muudatusi, võib-olla mm, eelarve kontrolli komisjoni kolleegid seda nii hea meelega ei äh, taha kuulata, aga igal juhul välispoliitika äh, valdkonnas on aeg väga oluline faktor ka maksete osas, võib-olla ühtekuuluvuspoliitika osas on see olukord natukene teistsugune, kui ma aga kuulen, et ähm, komisjonis ei taha mitte keegi anda seda lõplikku otsustavat allkirja, sellepärast keegi ei taha isiklikult vastutust võtta, siis ma ütleksin, et siin on tegu ka vahendite ähm, vale kasutamisega, vale äh, suunamisega. et võib-olla oleks nüüd äh, siin eelarve täitmise heakskiidu menetluse all äh, põhjust sellist kriitikat osatada, et võib-olla härra Kaaler võiks uurida, et kas saaksin selles protsessis menetlus, menetlusparandusi teha ja võib-olla me saaksime seda küsimust arutada ka oma kolleegidega eelarve kontrolli komisjonist. suur tänu, härra Brock! ja eh, järgmine kõneleja saab sõna, palun. Grazie, presidente. Solo per dire. suur tänu, härra esimees. mina soovisin öelda, et meie fraktsioon nõustub härra Kaaleri arvamuse suunaga. ta on teinud ettepanekuid, kuidas projektide finantseerimist parendada on andnud hinnangu teatud kestvatele probleemidele. ja on rääkinud ka FAFA temaatikast, seega me oleme üldiselt rahul. suur tänu. proua Brandner um,. Thank you and um, suur tänu härra Kaalerile selle arvamuse projekti eest. ka mina liiguksin äh, selles suunas, nagu härra Prokk juba välja pakkus, me teeme kindlasti oma muudatusettepanekud. Äh, mis puudutab stabiilsus äh, tegevusi stabiilsusprojekti alt makstavaid vahendeid, siis ma tean, et seal on ka suuri puudujääke välispoliitikas me ei saa seda kaheaastast ähm, perioodi alati äh, rakendada, sellepärast me peame siinkohal olema palju äh, paindlikumad. ja seetõttu ma leiaksin, et me peaksime mõtlema, kuidas me saaksime erinevate finantsvahendite suuremat määra paindlikumaks äh, muuta, et me saaksime neid makseid paindlikumalt korraldada mitte, et me teeksime makseid siis, kui tegelikult on juba hilja. suur tänu. ja nüüd doktor Miller komisjonist. suur tänu. komisjon on tähelepanelikult kuulanud ära sõnavõtt, härra Kaalari sõnavõttu võtnud arvesse härra Kaaleri soovitusi, muide väga paljud neist on juba aktiivselt ka rakendamisel. ja meil oleks hea meel, kui me saaksime komisjoni liikmetega veel kohtuda, et selgitada neid meetmeid, mis me kavatseme võtta. tänan. härra Salafranca, palun suur tänu. ma ei teadnudki, et te nii kiiresti kavatsesite Euroopa Komisjonile sõna võtta. aga tõesti, härra Kaaleri raport on teretulnud, arvamus on kriitiline, samas konstruktiivne ja rõhk on pandud väga selgetele järeldustele. nii nagu ka härra Brock ütles, eelarve täitmise kinnitamist on kasutatud poliitilise vahendina komisjoni vastu. mulle tundub, et härra Kaaler on teinud väga head tööd selleks, et suurendada läbipaistvust ja tõhustada Euroopa Liidu vahendite kasutamist välispoliitikas eelarve täitmise kinnitamine kahe tuhande kaheksandal aastal on tegelikult ainult raporti allpunkt, raport läheb ise, iseenesest kaugemale, paneb mõtlema meie abi tõhususele, härra Kaaleril oli väga õigus. pärast seda, kui Santeri komisjon kukkus, siis pandi paika uued protseduurid, mis on Euroopa Liidu fondide või vahendite kasutamist aeglustanud seetõttu peabki esitama küsimuse, kui tõhusad me üldse oleme? Äh, kui tõhusad me oleme maailma juhtiva doonori, äh, doonorina? loomulikult läheb see kõik kaugemale kui eelarveprots-, eh, menetlus kahe tuhande kaheksandal aastal, aga ma tahaksin siiski veel ühte aspekti rõhutada. nii nagu härra Kaaler on täiesti õigesti nentinud, annab Euroopa Liit väga suure panuse ka ÜRO vahenditesse. tuhat nelisada miljonit eurot aastas, kui ma ei eksi. ja minu meelest ei ole see õige, et meil ei võimaldata ÜRO äh, vahendite kasutamist auditeerida, meil ei ole ligipääsu auditi andmetele me peaksime ikkagi teadlikud olema nendest probleemidest. me peaksime teadma, kuhu lähevad need vahendid, mille me oleme eraldanud ÜRO-le. suur tänu, härra Salafranca. ja viimased kommentaarid siis nüüd, härra Kaaler. suur tänu kolleegidele nende kommentaaride eest. arutelu, mis puudutab äh, vahendite suunamist kiiresti, kui seda välispoliitikas vaja on, siis äh, seda arutelu me oleme pidanud juba kaua, ka mina arvan, et välispoliitikas me ei saa neid tegevusi võrrelda näiteks põllumajanduspoliitikaga. me teame, et äh, on satelliitiga võimalik äh, juba määrata, kas nisupõllud on tõesti nii suured, kui väidetakse. nii et selle, selles poliitikavaldkonnas saab tõesti fakte ka üle kontrollida, aga välispoliitikas Iraagis, Sudaanis või teistes piirkondades, kus me tegevad oleme, eriti mis puudutab hädaabi, kui tõesti maksed peavad väga kiiresti toimuma, siis me ei saa seal makseid korraldada nii nagu teistes poliitikavaldkondades ja seetõttu ma leian, et eelarve määruse ületöötamisel tuleks ka äh, seda paindlikkusfaktorit äh, rohkem äh, tähelepanu keskmesse võtta. härra Salabranca märkustega ma olen täielikult nõus. ma arvan, et et mis puudutab finants- ja haldusraamistikku, siis me peaksime ka selle esimesel võimalusel üle vaatama, et äh, need, need sellest dokumendist lähtuvad dokument, lähtuvad takistused need kõrvaldada ja meie all mõtlema siis mitte meid, vaid äh, komisjonid siiski. hea küll, nüüd on arutelu lõppenud, üheksas veebruar on muudatusettepanekute tähtaeg, kuusteist märts on eelarvekomisjonis arut-, arutelupäev ning täiskogule läheb see raport aprillis. ja järgmine päevakorrapunkt. see puudutab finantskoostöö instrumenti tööstusriikidega. ja kõigepealt annan sõna meie kolleegile, proua Lohvilerile. Thank you, Mr Chairman. In the la last legislation suur tänu. eelmise parlamendikoosseisu ajal palus Ahvet Euroopa Komisjonilt välja töötada rahastamisvahend, mis läheb, jääb välja arengukoostöö instrumentidest, kuid on mõeldud arenenud riikidega koostööst. see on siis industrialiseeritud koos, riikidega koostöö instrument, mis seega Äh, äh, võimaldab poliitikat muuta ja meie arvame, et see peaks ka instrumendi või rahastamisvahendi pealkirjas kajastuma, meie nimetaksime seda finantsinstrumendiks, mis puudutab äh, Aasia, Lähis-Ida ja Lõu-, Lõuna-Aafrika ning Ladina-Ameerika riike võib-olla on mingisugune lühem nimetus parem, kui me hakkame sellest finantsinstrumendist rääkima, nimelt AMAS. rahvusvahelise kaubanduse komisjon on ajaloolistel põhjustel muidugi selle temaatika juhtkomisjon ja ta on selle temaatikaga ka varem tegelenud. nüüd äh, paluti äh, koostöökomisjonidel teha ettepanekuid selle instrumendi täistamiseks, samuti tekit-, tehti ettepanek, et see muutuks välispoliitika rahastamisvahendiks nende nimetatud riikidega koostöös. Euroopa Komisjon soovib laiendada selle rahastamisvahendi kohaldamise ala esialgselt oli seitsekümmend riiki, nüüd lisada veel nelikümmend seitse riiki ja tõsta vahendeid saja seitsmekümne kahelt miljonilt kolmesaja kaheksakümne nelja miljoni euroni aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. nüüd pärast Lissaboni lepingu jõustumist on õiguslik alus uuele rahastamisvahendile mm, parandamist vajav, me oleme konsulteerinud, oleme teinud näiteks muudatusettepanekus üks just seda, mida õigustalitused erinevatest asutustest meile soovitasid, nimelt arvestades Euroopa Liidu funktsioneerimise lepingut, iseäranis artiklid kakssada kaksteist, kakssada seitse lõige kaks ja kakssada üheksa lõige üks. ja komitoloogia menetlusest Euroopa demokraatia inimõiguste instrumendi raamistik, arengukoostöö instrument ning stabiilsusinstrument nende osas on Ahvet ja teised komisjonid äh, seisukohal, et nende puhul peaks kaaluma vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend nende mit-, mitmeaastast planeerimist ja loodame, et INTA komisjon äh, võtab samasuguse lähenemise omaks. see annaks Euroopa Parlamendile võimaluse koostada või osaleda mitmeaastaste töökavade koostamises õigustalitus parlamendis toetab seda mõtet, aga teiste kahe institutsiooni õigustalitused on sellele vastu. kõigis muudatusettepanekutes oleme siin oma tekstis rääkinud delegeerimisest, aga e, praegu toimub veel jätkuvalt arutelu nende punktide üle, need on nii-öelda esialgsed muudatusettepanekud. ja selle uue vahendi äh, eesmärk on muidugi teatud riikidega suhetes äh, tõhustada kahepoolseid suhteid ning äh, toetada ka meie koostööpartnereid arenguriikides. uus instrument peaks sisaldama ka sotsiaalkultuurilist ja akadeemilist koostööd arenguriigid esindavad nüüd enamust niinimetatud partnerriikidest, samas eelmine äh, industrialiseeritud riikide nimekiri moodustab kogu nimekirjast vähem kui kolmandiku. uued prioriteedid tuleks ka selgelt välja tuua tekstis ning samuti on väga oluline selget vahet teha arengukoostöö instrumendi ja uue tööstusriikide instrumendi vahel, Hamasi vahel. meie seitsmendas muudatusettepanekus selgitame ka, mis võiks koostöö eesmärgiks olla. me peaksime järgmisi eesmärke saavutama, kõigepealt tõhustama dialoogi kõnealuste riikidega koostöö läbi äh, vastastikuse info vahetu-, vahetamise kaudu, arendada ühiseid poliitilisi teadus, haridus- ja kultuuritegevusi ja ühiseid väärtusi. edendada õiglast majanduspartnerlust, mis tugineb äh, vastastikuse huvide arvestamisel, arvestades milleeniumi arengueesmärke, vahendada partnerriikidega informatsiooni ning koos, eh, teha koostööd globaalsetel foorumitel, eh, astuda välja eh, mitmepoolsetele väljakut-, astuda vastu mitmepoolsetele väljakutsetele, nagu jätkusuutliku tehnoloogia kasutuselevõtt, kliimamuutused, edendada demokraatiat, inimõigusi, põhivabadusi, õigusriigi põhimõtteid, head haldustava ning võrd-, võrdsust majandus- ja sotsiaalarengus ning kaitsta vähemusi. meie, see, see on meie nägemus kohaldamisala muutmisest ja lõpuks meie rahastamisümbrik. nagu ma alguses ütlesin, Euroopa Komisjon lisas sada seitsekümmend kuus miljonit eurot uutele riikidele, lisaks esialgsele saja seitsmekümne kahele miljonile. tahaksime rõhutada, et võib-olla peaks arvestama neid, seda vahendite jagamist proportsionaalselt riikidega näiteks. nelisada, nelisada nelikümmend kaheksa miljonit eurot, nendest kaks kolmandikku peaks minema arenevatele riikidele ning üks kolmandik peaks minema lisas üks nimetatud riikidele, need on kõrgema sissetulekuga riigid. sooviksin samuti rõhutada, et jagan INTA raportööri seisukohta, et arengukoostöö instrumendist raha ülekandmist ei tohiks toimuda ja teeme ettepaneku muuda ka, et me peaksime otsima täiendavat rahastamisvõimalust finantsraamistiku mm, ära või siis kasutades näiteks äh, paindlikkusinstrumenti, mis on ette nähtud välistegevuse või välissuhete rahastamiseks mm.. suur tänu, härra Kaaler, äh, kes oli eelmise äh, mandaadi ajal meie raportöör too soovib kõigepealt äh, sõna saada. palun, härra Kaaler. jah, suur tänu, härra esimees. eilsest peale on see raporti projekt olemas lõplikku hinnangut ma veel äh, anda ei saa, kuid ma arvan, et mis puudutab äh, väliskaubanduskomisjoni ja meie komisjoni vahelist koostööd kuigi me oleme assotsieerunud, äh, siis see koostöö, koostöös on veel mõningaid puudujääke ja see ju loomulikult meie raportööri tööd kergemaks ei tee. komisjoni ettepaneku äh, eesmärgiks on siis äh, täita lünk välispoliitilises, välispoliitiliste vahendite osas, siin on tegu siis finantseerimisvahendiga kus äh, seni oli võimalus ainult äh, arenguabi osutada. peale Lissaboni lepingu äh, jõustumist tekkis õigusliku aluse küsimus, kuid paistab, et selles osas on konsensus leitamas ja tänan ka proua raportööri, tema on toetanud kompromissi õigusliku aluse osas, mis puudutab geograafilist rakenduspiirkonda, siin on ette nähtud vahendite suurendamist ja seda on nähtud siis ka äh, loetletud riikide jaoks ja see suurenemine peab olema saja seitsmekümne kuue miljoni võrra. ja need vahendid kavatsetakse võtta DCI ähm, vahenditest. mina leian, et vahendid peavad vastama eesmärkidele ja vastavalt peavad ka maksed le osad leidma. mis puudutab nüüd komitoloogiat? meie komisjon, meie komisjonis on ka mm, vastavad äh, raportöörid ja variraportöörid, kes on saanud ka mandaadi alustada läbirääkimisi komisjoniga selleks, et et ähm, komitoloogia äh, protseduuri osas saaks ka parlament suurema pädevuse. sooviksin veel kord meelde tuletada, et see mainitud isikute ähm, ring tuleb kindlasti rohkem kaasata töödesse. ja tekstis äh, mul jäi silma veel üks väike asi, et seda ähm, instrumenti on siin eelkõige seotud Lähis-Idaga ning ning äh, lühendiks on siin saanud Hamas mõningates äh, keeltes äh, H-tähte ei hääldata ja seetõttu Hamas ja Hamas on siin siiski suhteliselt sarnased oma kõla poolt, et võib-olla me saaksime siin seda lühendit muuta nii, et Hamas ei muutuks meie Lähis-Ida abivahendiks et ei tekiks siin valesti tõlgendusi seoses Hamas ja Hamas äh, häälduse sarnasusega. jah, äh, tõesti. mulle meeldis see viimane märkus akronüümi kohta, aga härra Salafranca nüüd. jah, suur tänu, härra esimees lisaks äh, sellele akronüümi problemaatikale ja härra Kaaleri poolt öeldule tahaksin omalt poolt öelda seda, et see dokument jõudis meieni praegu. Äh, ma vaatasin ta kiiresti läbi, üllatas mind äh, tema puhul see, et see dokument on veel pooleli, kaasas ei ole siin lisasid, lisa number kaks on eriti tähtis, see on siis nende riikide nimekiri, kellele vahendid lähevad ja täpselt äh, millistest vahenditest me räägime. nüüd peamised probleemid. kindel on see, et õigusliku aluse küsimus on äh, problemaatiline ja proua raportöör on teinud täiesti õige otsuse, nõudes, et parlament oleks kaasatud vahendite äh, jaotamisse ja parlament peaks ära kasutama seda õiguslikku alust ja ka Lissaboni lepingu rakendamist tuleb arvestada ja nüüd teine küsimus, et kas, kas on piisavalt vahendeid või ei, arvestades seda, kui äh, palju on suurenenud nende riikide ring, kes ähm, kasu saavad sellest programmist, sellele asjale tuleks minu meelest rohkem tähelepanu pöörata. ja miks mitte rääkida ka sellest, mida komisjon on öelnud. milline on äh, raportööri seisukoht nende rahaliste vahendite kohta, mida komisjon on välja pakkunud, kas nendest piisab ja kas see rahuldab raportööri, arvestades seda, et selle määrusega tuleb väga palju vajadusi rahuldada. ja veel lõpuks, härra esimees, ma täpselt ei tea, milline see menetluskord hakkab välja nägema, millal me oma arvamuse peame esitama ja kas aluseks on kontrolli äh, vabandust, äh, kodukorra artikkel viiskümmend, äh, kuid arvestades selle vahendi iseloomu, ja arvestades seda, et asi läheb märksa kaugemale kui arengupoliitika, peaks äh, meie komisjon olema märksa aktiivsemalt kaasatud. peaks olema kaasatud nii, nagu on teised komisjonid äh, rüppe võetud, äh, et arvestades seda, et tegemist on välispoliitika instrumendiga. Eh, jah, härra Salafranca, ma võin teie küsimusele ühele nendest kohe vastata me nimelt arvasime koos õigusteenistusega, et me peaksime tõesti rakendama kodukorra artiklit viiskümmend, nii et äh, kodukorra artikli viiskümmend peamised sätted on siin kehtivaks, äh, tähendab see seda, et meie komisjon on pädev komisjon, kuid seda koostöös teiste komisjonidega, nagu näiteks INTA komisjoniga. nüüd äh, sõna härra Millerile komisjoni nimel jällegi suur tänu, härra esimees, nii nagu äh, mõned saadikudki, sai ka komisjon alles eile selle äh, arvamuse eelnõu kätte, me oleme sellega praegu tegelenud, aga konkreetsete muudatusettepanekute osas ei saa ma võtta mingisuguseid seisukohti täna veel, äh, paar märkust. kõigepealt ajakava ja teine puudutab komitoloogiat, millest siin komisjoni ees ka juba on räägitud nii nagu härra Kaaler ütles, on meie ettepaneku eesmärgiks olnud äh, seadusandliku äh, puudujäägi eemaldamine. milles see puudujääk äh, seisnes, nimelt me kõik tahame teatud projekte rahastada partnerriikides, kuid mida ei saa arengu äh, abiinstrumendi alt rahastada. seega tuli leida mingisugune lahendus sellele, tuli leida uus õiguslik alus, mille alusel neid projekte, mis on Euroopa Liidu üldhuvides, jätkata. raha selle jaoks on olemas ja see ettepanek tuleks nüüd nii kiiresti kui võimalik vastu võtta, et me saaksime hakata selle aasta eelarvest ka vahendeid juba eraldama komisjon on mõneti mures äh, seoses äh, paika pandud äh, kalendriga. teretulnud on muidugi see, et proua Lohpiller oma arvamuse eelnõu on esitanud ja loodetavasti see Ahveti komisjonis asju natukene kiirendab ja komisjon on valmis aitama nii proua Lohpillerit kui ka teisi kolleege selleks, et panna paika konkreetne positsioon selles küsimuses ja loodetavasti järgmise nädala jooksul me saame proua Lohpilleriga ka kohtuda ja leida kokkuleppe siis äh, ülejäänud küsimustes. ja härra esimees, veel see komitoloogia menetlus. me oleme oma seisukohti selles osas äh, antud komisjonis väljendanud ka juba varem, nõukogu peab äh, oma seisukohad avaldama kolmepoolsetes läbirääkimistes, neid praegu ka korraldatakse nii et ilmselt on tulemas üsna pea äh, triloog kolme institutsiooni vahel selles küsimuses. siin on meie õigusteenistused äh, eriarvamusel, äh, me tõlgendame uut lepingut erinevalt, kuid ma kordaksin, et komisjon on vägagi huvitatud selle probleemi lahendamisest ja anname kindlasti endast kõik selleks, et see lahendus leida ning anname endast parima selleks, et kokkulepe oleks võimalik nõukogu ja parlamendi vahel. nii et kavatseme mängida nendel kolmepoolsetel kohtumistel väga aktiivset rolli, kui need lõpuks kokku tulevad. suur tänu, härra esimees! Äh, suur tänu, härra Miller! ja nüüd võime selle arutelu siis lõpetada. kümnes veebruar kell kaheksateist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning äh, räägime sellest veel ahvetis ja hääletame kuueteistkümnendal märtsil. ja nüüd, äh, kallid kolleegid, hetkeks äh, peatame istungi, sest meil on kuus minut-, me oleme kuus minutit varem ühele poole saanud asjaga. kuid siiski veel härra esimees vabandab ennast ja annab sõna proua Lohpiilerile, kellele jääb siis see kuus minutit suur tänu, härra esimees, võib-olla ei lähegi meil vaja kuute minutit, ma paluksin veel kord vabandada, et äh, see nii viimasel minutil see dokument tuli ja härra Salafranco juba ütles, et siin ei ole ka lisasid äh, dokumentile lisatud, ma olen loomulikult valmis äh, rääkima teiega erinevate ettepanekute osas, härra Salafranca, te küsisite, et kuidas see, kuidas, milline on minu arvamus nende vahendite suunamise osas ja komisjon arvas, et need tuleks suunata äh, viiskümmend viiskümmend suhtes. me oleme siin komisjoni ettepanekute osas väga avatud ja, ja loodame, et komisjon teeb ka täpsustused siin osas härra Kaalerile vastuseks. Äh, mis puudutab trialoogi läbirääkimistes ähm, kaasamist, siis ma kindlasti teen kõik selleks, et ka teid kutsutakse sinna äh, koosolekule. mis puudutab äh, nüüd seda lühendit, siis me kindlasti üritame seda äh, muuta, aga see Hamas just Lähis-Ida ei puuduta, aga kui teil on ähm, mingisuguseid ettepanekuid selleks, et see lühend ei tekitaks valetõlgendusi, siis ma olen teile nende ettepanekute eest tänulik. Euroopa Liidu ähm, komisjonile, jah, järgmisel nädalal me kindlasti võime kohtuda. Intal on ka väga oluline, et me oma tähtaegadest kinni peaksime. delegeeritud abi on siin olemine oluline küsimus. ja oleks väga hea, kui me saaksime ahvetis hääletada juba kahekümne kolmandal veebruaril jah, suur tänu selle ettepaneku eest, ma tõesti loodan, et äh, meil see ka õnneks läheb. ja nüüd siis, kallid kolleegid, paar minutit, viis minutit pausi, enne kui läheme edasi. kell üksteist viisteist täpsemalt jätkub meie kohtumine, kui Toomas Tupler meiega liitub ja räägime siis seda äh, hommikuse istungi viimasest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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo... Kallid kolleegid, läheme nüüd päevakorra järgmise punkti juurde, see puudutab arvamuste vahetust Euroopa Komisjoniga, keda esindab siin direktor, kes vastutab Euroopa naabruspoliitika eest lõunapoolsete naabritega ja räägime siis Euroopa Liidu Vahemere strateegiast aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist. täna on meil kaks debatti kavas naabruspoliitika teemal. üks puudutab Vahemere riike, sellega teeme kohe algust, ja teine puudutab äh, idapartnerlust ida suunas või tähendab naabruspartnerlust ida suunas. täna tahaksime eelkõige rääkida poliitilistest prioriteetidest naabruspoliitikas nagu te teate, see poliitika tugineb finantsabile eelkõige. meil on olemas naabruspoliitika instrument ja poliitikat viiakse ellu tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ning partnerriikidega, kes saavad finantsabi. alates aastast kaks tuhat seitse kui naabruspoliitika instrument täielikult rakendus, on meie komisjon soovinud endale ka järelevalveõigust ning suunamisõigust selles osas, mis puudutab ühenduse vahendite kulutamist ähm, naabruspoliitika partnerriikides. see on väga oluline Euroopa Parlamendi roll samuti on tähtis selgitada suuniseid, mis määravad ära eelolevat kolmel aastal ühenduse abi jagamise. sooviksime, et meie arvamusi ka kuulda võetaks ja sellepärast olemegi kutsunud Euroopa Komisjoni esindaja täna siia. oleme saanud ekspertkokkuvõtteid ja analüüse, mis võivad arutelu käigus marjaks ära kuluda. ja nüüd tahaksingi anda sõna härra Toomas Tupla de Moralile. pärast seda saavad sõna kolleegid kolleegid saavad võimaluse kommentaare esitada ning dialoogi pidada Euroopa Komisjoniga. tere tulemast ja palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile ja sekretäriaadile sellise koosoleku korraldamise eest nii kiirelt, et saaks läbi vaadata mitmeid strateegilisi dokumente väga kiirelt ja liikmesriik ja riikide erinevaid programme mul on hea meel äh, vahearuande tulemuste üle, mis puudutas Euroopa naabruspoliitika strateegilisi dokumente ja nagu te ütlesite, ma olen äh, valmis avatud dialoogiks Euroopa Parlamendiga. ma ei pea selgitama üksikasjalikult, mikspärast on Vahemere piirkond nii äh, tähtis piirkond Euroopa Liidule. ühest küljest on tegemist uute võimalustega, aga teisest küljest ka äh, võimalusega tagada stabiilsust, rahu, energiat, turvalisust äh, ning aidata kaasa inimlike probleemide lahendamisele regioonis. ei saa öelda, et meie, et me oleme regioonis puudunud pikka aega, sugugi mitte. meil on omad poliitikad olnud, oleme arvestanud piirkonna huve ning üldine poliitiline raamistik on paika pandud, kuigi nagu te teate, Alžeeria, Liibüa ja Süüria ei ole veel täielikult meie kavadesse integreeritud. me oleme uue tegevuskava algatanud Egiptuses ja Liibanonis ning oleme süvendanud poliitilist dialoogi partneritega, kes on aktiivselt Euroopa Liidu Vahemere poliitikasse kaasatud. nüüd, nagu te teate, enamus piirkonna riikidest on jätkuvalt stabiilsed, välja arvatud olulised erandid, nimetaksin siin Gaza konflikti, Äh, või ka Liibanoni mitmetes riikides toimusid äh, küll valimised, aga äh, võimumuudatusi ei toimunud. me ei saa rääkida küll, kuigi majanduse e-, edenemisest võib rääkida, ei saa me demokratiseerumise pro-, pro-, progressist kõnelda, välja arvatud vähesed erandid jätkame siiski jõupingutusi poliitilises dialoogis, seda intensiivistades viimastel aastatel, näiteks saatsime sõltumatuid valimisvaatlejaid Liibanoni, samuti oleme ametlikud institutsionaalsed struktuurid loonud, et inimõiguste ja valitsemisküsimusi tõstatada Tuneesia, Maroko ja Egiptusega. Alžeeria oli valmis sellise struktuuri loomiseks samuti tänu Euroopa Liidu toel, toele Tuneesiale, Liibanonile näiteks on parandan- pa,, paranenud ka korruptsioonivastane võitlus, fiskaal- ja rahapoliitika, majanduse liberaliseerimisel on samuti äh, dialoogi peetud, kõikide valdkondade äh, dialoog meie arvates on äh, sujunud hästi, samuti on äh, hakanud vilja kandma ka meie eh, tugiinstrumentide rakendamine, näiteks Marokos, Maroko ja Egiptus on eh, kõige paremini ära kasutatud meie abivahendeid. rohkem kui nelikümmend viis eh, mestimisprogrammi on Marokos, Egiptus on saanud rohkem kui kolmekümnest mestimisprogrammist, projektist kasu. ja mm, Jordaania, Egiptus, Liibanon on kõige suuremad eksportijad Euroopa Liidule. Eh, nende eh, eksport on kahekordistunud lausa ning eh, Tuneesia ja põllumajandustoodangu, teenuste ja muude küsimuste liberaliseerimise läbirääkimised käivad mitte edasi mitme riigiga. kõige tähtsam on muidugi põllumajanduspiir- või maapiirkondade tööhõive tõhustamine, vältimaks migratsiooni linnadesse ja muidugi ka Euroopa Liitu. lõunanaabrid ei ole finantskriisist eriti puudutatud, nende äh, lähenemine äh, kaasaegsetele finantsvahenditele olnud konservatiivne. aga äh, majanduslangus Euroopas on neid mõjutanud, vähem turiste, vähem kaubavahetust, vähem investeeringuid. paljud regiooni riigid on taotlenud Euroopa Liiduga suge-, äh, äh, suht-, suhete tõhustamist, sest nad tunnevad, et ühiste väljakutsete vastu astumisel on Euroopa Liit nende kõige tähtsam partner. kahe tuhande kaheksandal aastal sõlmisime lepingu äh, Marokoga, mis sillutab teed kahepoolsete suhete parendamisele, nimetaksin siin äh, parlamentaarset ühiskomisjoni mille, mis on ka eh, hiljuti kinnitust leidnud ning samuti eh, rõhutaksin tööd Euroopa Nõukoguga. koostöö Egiptus, e, e, Egiptusega on saanud hoogu läbi poliitilise dialoogi eh, ning sama võib öelda ka Tuneesia kohta. läbirääkimised assotsiatsioonilepingu osas Süüro-, Süüriaga said eduka alguse Euroopa Liidu poolelt Euroopa Liit otsustas sõlmida selle lepingu ning Süüria palub nüüd eh, oma majanduse hindamiseks rohkem aega eh, selle, aga eh, kahe tuhande kümnendal aastal ilmselt on võimalik lepingu allkirjastamine, mis avab uue peatüki kahe, kahepoolsetest suhetest Liibüaga algasid läbirääkimised kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel, nad jätkuvad Alžeeria on soovinud Euroopa Liitu rohkem kaasata eh, kõnelustesse ning meie soovime ehm, tõhustada dialoogi, lähen järgmisel nädalal ise Alžeeriasse selleks, et siis protsessi eh, tagant tõugata. mitmepoolse Euroopa Liidu Vahemere partnerluse edendamine sai äh, tuge tippkohtumisest, äh, mis aitas kaasa ähm, dialoogi tõstmisele siis uuele tasandile, kõrgemale tasandile, äh, luues siis uue sekretariaadi, et sotsiaalmajanduslikke projekte ellu viia, et luua Vahemere kahe pool, Vahemere äärse koostöö kahepoolne juhtimine. samuti on sekret-, nagu ma ütlesin, see määratud nüüd, et sekretäriaat asub Barcelonas. aga nagu te teate, edasiminek on takistatud Lähis-Ida konflikti tõttu, iseäranis pärast kahe tuhande kaheksanda aasta detsembri Gaza sündmusi rääkides äh, regioonist, me näeme, et väljakutsed on erinevad äh, riigiti, aga äh, üldiselt näitab vahearuanne, et strateegiline, meie strateegiline lähenemine on õige, koostöö prioriteedid on välja töötatud selleks, et olukorrale paremini vastata, meil on ka selliseid riike, kus ei ole programmidokumente veel, näiteks okupeeritud Palestiina alad ja Liibüa, Liibüa edasiminek äh, raamlepingu suunas on andnud meile võimaluse mitmeaastase rahastamisplaani väljatöötamiseks. Palestiina puhul ei ole veel see võimalik liikmesriikide strateegia naabruspoliitika raames võimaldab eh, kõikehõlmavat lähenemist Vahemere basseini riikidele koostööle ja toetada uusi arenguid, keskendudes aastatele siis nüüd kahe tuhande üheteistkümnendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani eh, koostööle uutes valdkondades. arvestades neid vahendeid, mis meie kasutuses on, üld, see üldine äh, üldsumma tõuseb sellel perioodil kaheksasaja viiekümnelt miljonilt kuni miljardini. kasutame ära Erasmus Mundust, TAIEX-it, Tempust, iseäranis Euroopa Liidu investeerimisvahendeid, mis võimaldavad partnerriikidele selge sõnumi saata, öeldes neile, et Euroopa Liit on huvitatud tiheda, tihedamast koostööst ning on valmis ning soovib samuti rohkem vahendeid eraldada selleks kokkuvõttes tunneme, et me oleme saavutanud õige tasakaalu, vastates piirkonna riikide soovidele. Maroko arengutase on kõige, kõige rohkem abi saadud, Egiptus on nimekirjas teine, Jordaania on saanud ühe elaniku kohta kõige rohkem tuge, mis näitab ka, et meie tegevusplaan toimib seal Euroopa Liit on pidanud laialdasi konsultatsioone. me oleme uued äh, just äh, programmi ettepanekud teinud, me oleme äh, läbivaatamisprotsessi kaasanud nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke osalisi. Whenever possible, because as you know, we had limits kus iganes võimalik, äh, on, äh, nagu te teate, probleeme meil sõnavabadusega, osades riikides on meie kohalikud esindused organiseerinud vabaühendustega kohtumisi erinevates koostöövaldkondades. Te ütlesite ise ka seda, et äh, valitsused nendes riikides, kus, kes abi saavad, olid väga huvitatud meie programmidest, liikmesriigid äh, on ka läbi oma esinduste tööd edendanud. võib-olla peaksin tooma mõne näite vahearuande tulemuste eest. Liibanonis tegime me ettepanekule valitsusele aidata kaasa vee, transpordi ja keskkonnaprogrammide osas, Jordaanias tahtsime tegeleda kliimamuutustega seonduvat probleemidega selleks, et suunata rohkem vahendeid taastuvatesse energiaallikatesse ja energiatõhususe taastamiseks ning avaliku sektori finantsvahendite arendamine ning erasektori ja, ja valitsussektori koostöö Egiptusest ootame pikaajalisi projekte kliimamuutuste alases võitluses, energia, vesi ning prügimajandus. Iisraelis keskendusime tegevuskava prioriteetide rakendamisele, peaasjalikult puudutab see siis institutsionaalset koostööd ja mestimisprogramme Maroko, pärast äh, lisakokkuleppe saavutamist oleme rohkem rõhku hakanud panema haldussuutlikkuse suurendamisele ning Euroopa Liidu normide ja standarditega ühtlustamisele äh, Jordaanias ja Tuneesias Äh, majandusprogrammid, kuid äh, rõhku ka jätkusuutlikule arengukavale, keskkond ja kliima, küsimused, äh, põllumajandus ja maaelu arendamine. selleks, et kohaneda finantskriisiga tulenevate uude oludega, on, oleme valmis ka naabrusriikidele andma makromajanduslikku abi, kuid see peab olema juhtumini põsine, praegu õnneks pole Vahemere partnerid seda vajanud. ma meie üritame toetada selliseid investeeringumeetmeid, mis äh, majanduse taastamist aidaksid toetada, seda läbi naabruspoliitika. Äh, selles osas on kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist äh, vahendid oluliselt suurenenud, nelisada viiskümmend miljonit. lisaks sellele veel Maailmapanga kaheksa koma seitsme miljardine toetus piirkonnale on kindlasti väga kasulik. nii et äh, lõpetuseks veel regionaalse koostöö kohta. siin me oleme ette näinud seitseteist miljonit lisaraha aastaks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, selleks et rahastada prioriteerseid valdkondi, näiteks nagu mereteed, maanteed, haridus- ja teadusuuringud, kuid kindlasti on selle kohta tulemas ka programmi äh, dokumente. härra esimees sekkub selleks, et äh, meil asi natukene paremini läheks, äh, peaksime andma tõlkidele võimaluse äh, ka teile järele joosta, nii et võtke palun kiirust maha, sellepärast et muidu on meil väga raske omavahel arusaamist tagada. suur tänu, ütleb kõneleja, ma ei tahtnud liigselt aega kulutada, kuid mõistan muidugi ka tõlkeprobleemi. ühesõnaga, regionaalkoostöö lisaks äh, sellele seitsmekümnele lisamiljonile, mille osas äh, komisjon juulis kaks tuhat üheksa kokkuleppele jõudis, on tulemas ka programmi instrument äh, selle valdkonna jaoks. ja ma tõesti loodan, et ma andsin teile hea ülevaate selle kohta, kuidas meie suhted Vahemere partneritega on arenenud. võib-olla tõesti natukene kiiresti võtsin selle läbi kuid olen üritanud viidata nendele väljakutsetele, millega need riigid on silmitsi ja teisalt siis sellele, et kuidas meie programmid peaksid nendele väljakutsetele vastama. suur tänu tähelepanu eest ja nagu ma oma sõnavõtu alguses ütlesin, olen valmis avatud dialoogiks nendes küsimustes, suur tänu! Eh, suur tänu teile, härra Duple de Moral! proua Flootre saab esimesena sõna meie arutelus. Merci, monsieur president. suur tänu, härra esimees. Euroopa naabruspoliitika äh, Vahemere piirkonnas äh, puudutab muidugi ka Barcelona protsessi tervikuna ja mm, täna äh, võib öelda, et selle protsessi täiendamiseks on vaja rohkem ära teha, tugevdada dialoog, poliitilist dialoogi ja konkretiseerida tõesti eh, ka eh, Kopenhaageni kriteeriume, need on laienemiskriteeriumid. me peame eh, mingisugused selged kriteeriumid looma mis on kõigile muutumatud, mida äh, tunnevad kõik riigid, kellega me dialoogi peame, kelle programme me äh, rahastame ja mille osas me ei tee järeleandmisi. miks ma äh, räägin sellest vajadusest? meil on siin mitmeid hindamisdokumente küll esitatud, aga finants, kaubandus ja majandusvaldkonnad ei saa ju edeneda, kui koht Liidu võimusõltumatus ei arene edasi, kui ei arene edasi korruptsioonivastane võitlus, mis peaks olema programmi tuumaks. muidugi kõigil riikidel ei ole sarnane olukord, ühe valitsus ei ole nii tahtlik, nii, nii, nii suure sooviga edasi minna kui teisele, aga meil peavad olema mingisugused selged kriteeriumid Vahemere piirkonnas. ja ma ei saa aru, mikspärast ei võiks nõuda ka nendelt riikidelt eh, head valitsemistava, eh, põhivabadusi ja õigusriiki, kohtuvõimu sõltumatust, miks peab kogu meie tegevuse tuumaks olema? kõik need riigid on muidugi kaasatud, meie kaasame neid selleks, et eh, võidelda ka illegaalse immigratsiooni vastu ja palume, et nad tegeleksid selle temaatikaga ja ma arvan ka, et äh, me peame eritähelepanu igast plaanist kohe sellele äh, temaatikale äh, pöörama, sellepärast et üheski nimetatud riigis ei ole tõhusat immigratsiooniseadust. kõik need kurjategijad, kes sealt võivad minema pääseda, kujutage ette. ja muide, ma tahaksin öelda, et me peame süstemaatiliselt äh, lähenema eh, nendele eh, riikidele ja sarnaselt neid käsitlema, seda me ei ole teinud. tahaksin rääkida veel edasi Tuneesiast, me rääkisime sellest just eh, eelmisel nädalal. Teie olete analüü-, päris hea analüüsi koostanud, ütlete näiteks, et kui põhiseaduses on sätestatud kohtuvõimu sõltumatus, on prokurat-, prokuratuur ikka veel täitevvõimu kontrolli all. niisugune analüüs peakski olema äh, Tuneesiaga suhetes suunanäitajaks, kui me nõuame kohtuvõimu sõltumatust. me peame ikkagi nõudma, et Tuneesias kehtestataks sõltumatu kohtuvõim. meie eesmärk peaks olema, kui aga vaadake eh, kõiki neid eh, hindamiskriteeriume, need on väga abstraktsed, nad ei ole üldse seotud sellise nõudmisega, et kohtuvõim peaks olema sõltumatu. Eh, kuigi Tuneesias jääb see ikka veel presidendi ja tema partei mõju alla. meie nüüd näidisprogrammid liik-, liikmesriikidele peavad siiski ka seda nõudmist äh, sisaldama, aga seda ei ole. Äh, see tekitab siiski ähm, ebajärjekindlust ja see on muide, on lausa läbiv äh, Vahemere riikide puhul. minu meelest ei ole see vastuvõetav. kui öeldakse, me ei soovi sellest kõnelda, siis millise poliitilise järelduse me siis teeme, me ei saa neile eh, eh, koostöö, eh, koostöös mm, nagu eelistatud partneri staatust neile anda. igal juhul, mis puudutab neid, neid riike, mida ma mainisin, see, nende puhul peab nii käituma, aga on olemas ka teisi näiteid, ma arvan, et kolleegid räägivad ise siin Iisraelist ja teistest riikidest kus tõesti nende käitumine vasta-, võrreldes meie eesmärkidega ei ole rahuldav. Honorevole eh, Brepols, la parola. proua Brepols saab sõna järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin esitada komisjonile paar küsimust seoses Süüriaga Te teate, et assotsiatsiooni kokkulepe Euroopa Liidu ja Süüria vahel on seni allkirjastamata. samas aga on see eeltingimuseks naabruspoliitika riikidega liitumiseks. nii palju, mis minusse puutub, peaks riiklike programmide prioriteedid olema selgemad kui seni, detailsemalt peaks komisjon neid programme esitlema aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist ja seega minu küsimus on see, et äh, millist strateegiat komisjon Süüriaga suhetes järgib, ehk teisisõnu, kas komisjonil on ka mingisugune varuvariant välja mõeldud juhuks, kui äh, Süüria ei allkirjastagi assotsiatsioonilepingut? ja teiseks äh, seesama küsimus, millele Helen Flotre hetk tagasi viitas, nimelt kohtusüsteemi reformimise vajadus, kohtunike sõltumatuse tagamise vajadus, rii-, äh, õigusriigi põhimõtete jaluleseadmine. Need asjad ei saa olla puudu ka Süüria riiklikust suunisprogrammist, nii et komisjoni märkuseid ma ootaksin selles küsimuses. ja lõpetuseks äh, kodanikuühiskonna rolli tugevdamine. Süüria puhul on see uues programmis sees ja see on täiesti Süüria arengufondi kätes. see arengufond äh, ühtlasi allub Süüria sotsiaal- ja tööhõiveministeeriumile. kas oleks võimalik siia lisada aga ka midagi inimõiguste dimensiooni kohta? selleks, et äh, ne-, et nendega arvestataks ka äh, majand-, vähemalt majandus- ja sotsiaalõigustega arvestataks. härra Maier, palun jah, äh, suur tänu, härra president, esimees. ma jätkaksin sealt, äh, kus proua Flodre pea, äh, peatas, jah, tõesti tõsi on see, et Euroopa naabruspoliitika puhul on Euroopa alati teatavaid tingimusi seadnud ja üks nendest tingimustest oli, et me naaberpartnerriigid järgisid teatud norme, sealhulgas inimõigusi ja seal on ka see kurikuulus äh, artikkel kaks, äh, mis ütleb, et äh, abi andmine on otseselt seotud sellega, kas riik järgib rahvusvahelist õigust ja austab inimõigusi. kuid mulle tundub, et see kõik on üks tühipaljas sõnakõlks. Vahemere piirkonnas on meil kaks riiki, kes on väga eeskujulikud kui me räägime sellest, kuidas süstemaatiliselt ignoreerida inimõigustega seonduvat. Need kaks riiki on Iisrael ja Maroko. Marokol juba on eelispartneri staatus ja Granadas Hispaanias on märtsis tulemas Hispaania eesistumisriigi all kohtumine, kus Iisraelile ka see eelisstaatus antakse. kuid mitte poole sõnagagi ei viidata sellele tõsiasjale Lääne-Sahara okupeeritud piirkonnad, seal süstemaatiline kodanike rõhumine seal piirkonnas, süstemaatiline rõhumine, lihtsalt sellepärast, et rahvas on küsinud midagi, eh, mis eh, ÜRO on juba niigi kõikidele rahvastele lubanud, eh, enesekehtestamise õigus, ja De Minurso UR, ÜRO missioon on kohapeal, kuid Maroko on oma survet ainult suurendanud terves piirkonnas ja suunab selle kõikide nende inimeste suhtes, kes võitlevad õiguste eest, mis tegelikult on neil juba olemas. selle kohta ei ole mitte ühtegi viidet, komisjoni ei huvita see, et Maroko ja Iisraeli taolised riigid pidevalt sellised agressorid on ÜRO on selle hukka mõistnud, komisjon absoluutselt ei huvitu sellest, ei huvitu ka tõsiasjast, et riik rahvusvahelist õiglust ei järgi või et nad ei hooli midagi meie reeglitest, nii et minu meelest me peaksime tõesti uue hingamise andma sellele poliitikale ja tegema oma naabruspoliitika instrumendist midagi sellist, mille puhul inimesed ka peavad midagi tegu-, tegema. ärgem unustagem seda, et Iisrael on allkirjastanud Al-, Annapolise ko-, kokkuleppe ja selles kokkuleppes on väga selgelt äh, viidatud vajadusele kahe riigi lahenduseni jõuda, et kaks riiki elaksid rahumeelselt teineteise kõrval, et äh, illegaalsed asundused äh, eemaldatakse, piirikontrollid eemaldatakse ja Iisrael pole aga mitte midagi teinud Annapolise kokkuleppe rakendamiseks. ja tundub, et Euroopa Liidul on ka sellest täiesti ükskõik see ei ole sugugi äh, aga äh, kokkuminev äh, naabruspoliitika eesmärkidega, me ei saa lubada Iisraelil pidevalt sellist käitumist. ja sedasama võiksin öelda ka Maroko kohta. ÜRO Julgeolekunõukogu rakendab väga avatult neokolonialistlikku poliitikat need Euroopa riigid, kes olid varem koloniaalriigid ja neid on ju ainult käputäis, peaksid minu meelest praegu häbenema. häbenema seda, et dekolonialiseerimise protsessis me ei julgustagi Marokot loobuma oma kolooniatest, vaid laseme nad täiesti puhtalt läbi sellest abi Marokole, siin on öeldud et abi on ette nähtud institutsioonide haldussuutlikkuse suurendamiseks, et abisummad on kahekordistunud ja komisjon ütleb, et nad täpselt ei tea, mis sellest rahast saab, sest et kuningas ise haldab kogu seda asja, nii et ei ole ka võimalust kuidagi asja kontrollida. ja nüüd me siis selle peale saadame neile veel rohkem raha, rohkem raha kui institutsioonide haldussuutlikkuse suurendamiseks kui vaesuse väljajuurimiseks, ausalt öeldes ma ei saa absoluutselt aru, mida me, millega me siin tegeleme. kui komisjoni see asi ei huvita, kui tal pole karvavõrdki mingisugust huvi selle vastu ja kohtlevad riike, kes täiesti eiravad äh, süstemaatiliselt seejuures äh, rahvusvahelist õigust ja viivad läbi ebaseaduslikke okupatsiooniprotsesse peavad etnilisi sõdu, siis ja kohtlevad neid täpselt samamoodi nagu teisi riike, siis ma ei tea, tõesti. nii et komisjoni esindaja kõige suurema austuse juures on üks asi minu jaoks täitsa selge. üks asi on teooria ja teine asi on praktika, praktika on aga äärmiselt masendav. ja nüüd ma annaksin sõna komisjonile võimaluse vastuseks Mm, mulle meeldiks, et see oleks natukene rohkem dialoogi moodi, nii et siis saavad edasised kõnelejad sõna uuesti, nii et kõigepealt komisjon, palun. suur tänu. see on tõesti arutelu küsimus. et vaadata, mis on kõige tõhusam instrument selleks, et eesmärke saavutada. aga ma arvan, et me ei saa öelda, et meie poliitikas eesmärgid puuduksid. Euroopa naabruspoliitika eesmärgiks on saavutada ähm, muutuste protsess kõikides valdkondades. me soovime neid riike lähendada ähm, Euroopa Liidule, eriti just, mis puudutab nende riikide kodanike heaolu taset. ja ma arvan, et me kasutame siin väga häid äh, meetodeid. ka laienemisprotsess on siin üheks referentspunktiks äh, meie tegevustele, mida me teeme ka siin äh, naabruspartnerlusinstrumendi raames. lihtsalt, et siin puudub see liitumisperspektiiv ise makrofinantssuutlikkus äh, on siin oluline. siin on, siin on oluline avada neid ühiskondi nende riikide endi huvides ning äh, siin me peame arvestama nende ühiskondadega ja ka nende riikide valitsustega me arvestame sealse õigusolukorraga, korruptsiooniolukorraga, me vaatame, kui te vaatate, mida me kavandame tulevikuks, siis te näete ka, et meie programmid katavad ka neid äh, valdkondi. Äh, see puudutab siis ka õigusvaldkonna äh, reformimist ja nii edasi, nii edasi iga kord, kui me kohtume oma partneritega, siis me ka räägime sellel teemal me räägime inimõigustest ja demokraatia äh, tugevdamisest. me räägime oma partneritega nendest, kuidas nendega neid muutusi saavutada siin valdkondades. ja see on ka väga oluliseks meie ähm, reitingu äh, protsessis. seetõttu meie partnerriigid äh, peavad ka oma äh, projekte meile esitlema näiteks Tuneesia puhul ja Süüria puhul me räägime ka inimõiguste küsimusest. ja kui meil on olemas õiguslik raamistik Süüriaga lepingu osas läbirääkimise jaoks, siis me räägime, hakkame nendega dialoogi pidama ka inimõiguste osas nende dialoogide eesmärgiks on vaadata, millistes valdkondades me saame kõige paremini läbi viia seda ähm, muutuste protsessi ja reforme. kas meil on plaan B? me eelistame mõelda ja tegutseda selliselt, et me äh, saame ikkagi äh, saavutada oma lepingute kaudu oma eesmärke, näiteks ka Süürias äh, neid äh, eesrindlikke jõude äh, toetada. nüüd kodanikuühiskonna kaasamine. meil ei ole siin mingit võlukepikest, millega me saaksime kodanikuühiskonna olukorda muuta. me peame vaatama, kuidas me saame eh, erinevaid organisatsioone abistada ja me peame ka arvestama sellega, et mõningaid neid organisatsioone eh, rõhutakse, diskrimineeritakse, aga igal juhul me oleme ka kodanikuühiskonna kaasamisega kindlasti arvestanud. Öelda, et me ei tee mitte midagi, et meie poliitikad ja eesmärgid on eh, mõttetud sest et meil ei õnnestu panna mõningaid riike käituma selliselt, nagu me sooviksime neid näha käitumas. ma ütleksin, et selline hoiak, seisukoht on ebaõiglane. eesmärgid on väga selged. mida meie üritame teha, on osaleda sotsiaalsete muutuste protsessides reformide kaudu ja me arvame, et sotsiaalsed muutused reformide kaudu võib olla tõhusaks äh, äh, vahendiks ka inimõiguste ja teiste kriteeriumite äh, saavutamisele, parandamisele. see ei tähenda seda, et me ei, ei kasuta erinevaid vahendeid nii naabruspartnerluse instrumendi osas kui ka teiste instrumentide osas on inimõigused väga olulisel kohal ja seda me oleme alati rõhutanud ka oma dialoogides nende riikidega. tänan. suur tänu. suur tänu komisjoni esindajale. meil on veel viis sõnasoovijat. aeg läheb väga kiiresti, nii et palun eh, pidage kinni kolmeminutisest eh, kõneajast ja kõigepealt härra Salafranca. suur tänu, härra esimees. mul on kahju, et ma ei saanud sõna enne komisjoni esindajat sest ma pean kell kaksteist saalist lahkuma. sooviksin siiski tõstatada paar küsimust, mida komisjon ehk saaks äh, arvestada. kõigepealt äh, tänan komisjoni esindajat selle ülevaate eest, äh, mis ta andis komisjoni prioriteetidest Vahemere piirkonnas suur tänu ka, et te rääkisite meile kavadest ja ka vahearuandest. me võime siin tõesti uhked olla oma tegevuse üle ja me võime komisjoni tänada ka äh, koostöö eest ja selle eest, et nende tegevus on tõesti nähtav. on ka äh, koostatud erinevaid aruanded, erinevad analüüsid, mille alusel parlament saab äh, uurida ja kontrollida meie tegevust kas neid töid saab veel täiendada? ma leian, et oleks väga positiivne, kui komisjon reageeriks ka vastavalt äh, parlamendi ettepanekutele. võib-olla me peaksime Äh, vaatame nende äh, kahepoolsete äh, dialoogide mm, sisu üheskoos vaatama. oluline on ju meie poliitikate väärtus. loomulikult on siin erinevate riikide vahel erinevusi. ja me peame nende erinevustega samuti arvestama Need oleksid siis need küsimused, mida ma soovisin äh, siin veel tõstatada. nüüd Egiptusele äh, suunatud programm, kõik, mis on suunatud inimõigustele ja äh, ja poliitiliste reformidele, see moodustab ainult üksteist koma üks protsenti. see on umbes sada nelikümmend miljonit, mis on ette nähtud siis meie eelarves sellele valdkonnale kindlasti on sellele selgitus olemas, et, et Iisrael saab äh, naabrusinstrumendi alt kuus miljonit. siin on äh, seda kritiseeritud ja mina liitun nende kritiseerijatega, et tuleb ka selgitada siin, kuidas äh, selles raames on rakendatud demokraatia sätet. tihtipeale on siin liikmesriigid äh, vastutavad selliste vahendite suunamise eest. kui Süüriaga assotsieerimisleping äh, jõustub, siis mida kas siis muutub ka meie poliitika sisu selle riigi suunas? suur tänu. ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Piun. tema on ka Vahemere äh, raportöör. Äh, suur tänu. kõigepealt me peame mõistma seda, et me ei ähm, räägiksime alatist asjadest, kõigepealt on oluline meie koostöö, kuid teisalt ei tohi unustada ka inimõigusi ja põhivabadusi, see on, äh, need on meie väärtused ja meie metoodika ja ei saa karikatuurida, äh, tähendab, äh, naeruvääristada neid asju. praegune tasakaal ei jaga, ei ole väga hea. me oleme mudeli välja pakkunud, see on täiesti loogiline, kuid samas tasakaal nende kahe poole vahel tundub mulle, nagu ka teistele kolleegidele, et tuleb olla natukene tähelepanelikum selleks, et tagada teatud tingimuste täitmine, mis on meie jaoks olulised, eriti arvestades seda, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlamendil on nüüd palju rohkem pädevust ja me tahame välja arendada Eh, naabruspoliitikat, kuigi selle edu on olnud suhteliselt eh, märkimisväärne, kuid me tahame edendada koostööd ja sidemeid eh, lõunaosaga, see on meie jaoks väga oluline. tulen seega tagasi ühe konkreetse küsimuse juurde, mille osas ma tahan täpsustusi. kahe tuhande seitsmendast aastast on meil uus asi paigas, nimelt Vahemere Liit ja mulle tundub samas, et pärast kõiki ju pingutusi tegemist on Vahemere Liiduga, millel on oma peasekretär ja millel oleks vaja oma vahendeid, kuid selles osas on veel teatavaid kõhklusi, ma tahaksin teada täpselt, kuidas äh, parla-, äh, komisjon kavatseb äh, arvestada selle uue võimalusega, mis Vahemere Liidul praegu on, eriti siis seda vahearuandes. ja ma tahaksin teada, kui kaugele on komisjon valmis äh, minema selleks, et äh, tagada äh, Vahemere Liidu vastavus meie uue, nende uute riikidepõhiste programmidega, mis on tulemas. milline on teie visioon, kui lubate, integratsiooni kohta ja koordineerituse kohta nende kahe poliitika vahel, naabruspoliitika ja Vahemere poliitika siis? suur tänu, härra Peijung. sõna saab kolmeks minutiks äh, proua Benjardatu. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, Vahemere liit loodi üles sellepärast, et me tahame vältida sõdu täna, e-, Euroopa Liit, vabandust, löödi üles nendele põhimõtetele, Vaaremere liit peaks samamoodi olema täna see peab olema rahu ja partnerluse liit, me peame välja tulema äh, lõuna, äh, tooma välja lõunarahvad sellisest äh, halvavast olukorrast, me peame lahendama mõned märkused, näiteks tohutu kolonialiseerimine ja Iisraeli tegutsemine üldse, terrorismiga seotud ohud, kolmandaks rõhud noorte lõunamaa rahvaste seas meie Euro-Vahemere koostöö on täiesti mõttetu, kui me ei suuda neid probleeme lahendada, need on kiireloomulised probleemid. assotsiatsioonilepingud ning läbirääkimised peavad andma meile võimaluse neid asju rõhutada, selleks et äh, lahendus leida nendele fenomenidele, mis puudutab konkreetsemalt noori inimesi, siis see probleem baseerub äh, kahel küsimusel kõigepealt. Äh, Maagrebi riigid pakuvad nende riikidele ise äh, hea võimaluse äh, heaks eluks, see peab olema avatud ühiskond, inimõigused, pluralism, äh, võrdsus, religioonne võrdsus, identiteedivõrdsus. teiseks on väga oluline, et Euroopa immigratsioonipoliitika ei tekitaks ebavõrdsusi ja öö, me peame olema, tagama võrdsed tingimused nii põhjast kui ka lõunast pärit tulevad, pärit sisse rännanutele Lõunamere, Vahemere lõunakallas on äh, teatav piir ja Euroopa Liit peab selle piiri taga oma väärtuseid kindlasti laiendama. härra Pantseri, kes on Magrebi riigi delegatsioonide, delegatsiooni liige suur tänu, härra esimees, kõigepealt üks üldine märkus üldkonteksti kohta. kuigi me arvame, et komisjoni poolt võetud lähenemine on teretulnud, arvan ma siiski, et me peame mõneti natukene tõstma oma poliitilist äh, mainet, arvestades äh, selle piirkonna tähtsust. ma tahaksin, et komisjon mõistaks, et äh, me peame olema jõulisemad oma tegutsemises, sest see annaks võimaluse jõuda tasakaaluni selles nõndanimetatud naabruspoliitikas. minu märkus on järgmine. mina arvan, et äh, naabruspoliitika peaks järgima kahte liini. osalt äh, oleme me liiga realistlikud, see baseerub tõsiasjal, et kahepoolsed kokkulepped sõlmitakse praegu ainult majandusküsimustes ja teisalt ainus viitepunkt on inimõigustega seonduv, see on küll väga oluline demokraatliku klausli küsimus. ja liiga palju pööratakse sellele tähelepanu. teinekord meie aruteludes jääb mulje, et kohe, kui tekib mõni rikkumine, katkestame me hoobilt diplomaatilised suhted selle riigiga, nagu härra Peillon ütles, äh, tuleb äh, aga äh, tasakaal säilitada, arengupoliitika ja demokraatlik poliitika, mis nendes riikides tuleb välja arendada. seda nii ülddialoogi kontekstis, kus vaadatakse tervele mm, piirkonnale tervikuna, aga ka meie kahepoolsetes suhetes. ja ma paluksin, et komisjon arvestaks sellega minu meelest siin on tõesti teatav vasturääkivus Euroopa tegutsemise ja üksikute liikmesriiki ja üksikute riikide meetmed, poolt võetud meetmete osas, sellepärast üsna tihti on kahepoolsetes äh, läbirääkimistes probleem see, et minnakse vastuollu üldiste Euroopa lähenemisviisidega et kuidas ka-, kavatseb äh, komisjon äh, siis tasakaalustada selle Euroopa üldise lähenemise ja, ja siis kahepoolsetes suhetes võetud lähenemised? ja proua Kill Nielsen saab äh, järgmisena sõna. suur tänu. Te esitasite küsimuse inimõiguste kohta, rahvusvaheliste õiguste kontekstis. Ähm, nüüd, kui Iisraelist rääkida, võin täiesti konkreetse näite tuua ühe trammitee ehitamisest, mis peaks eh, Lääne Jeruusalemma ühendama eh, ebaseaduslike Iisraeli kolooniatega, mis on kerkinud juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest. see on muide projekt, Euroopa Liit on seda toetanud, eh, näiteks veetehnoloogia eh, peaks muidugi ka Euroopale kasu tooma, aga millal tekib õigus veele? Eh, Amnesty International esi-, eh, tõi välja raporti eelmise aasta oktoobris, mis puudutas veele ligipääsu piiramist okupeeritud Palestiina aladel. muidugi ükskord võib-olla saame vastuse ka, aga täna tahaksin siiski küsida, millised tõhusad eh, mehhanismid, kontrollimehhanismid on olemas selleks, et eh, need põllukultuurid, mis jõuavad või põllumajandustoodang, mis jõuab Euroopasse, ei, ei eh, pärine nendelt to-, territooriumidelt, kus on rikutud demokraatia põhimõtteid ja nüüd äh, Iisraeli kolmkümmend viis seadust, mis eelistavad juute palestiinlastele, eh, kuidas nendele vaadata ja eh, näiteks juudi päritolu või araabia päritolu patsifistide eh, demonstratsioonid, mis protesteerivad Ida-Jeruusalemmast inimeste väljasaatmise vastu. arvan tõesti, et peaks ikkagi ära kuulama kodanikuühiskonna ka ja seetõttu kutsun teid täna õhtul konverentsile, mille mina ja kolleegid organiseerime, kuhu oleme kutsunud Iisraeli-Palestiina assotsiatsiooni äh, rahuvõitlejad, esindajad teil oleks kindlasti huvitav kuulata ära ühe Iisraeli armees teeninud noore naise äh, lugu, kes võitleb rahu eest. ja ta räägib, mida oodatakse Euroopalt. Äh, Euroopa soovib, et Iisrael äh, lõpetaks apartheidi, oleks demokraatlik. seesama noor naine tahab meile oma sõnumi esitada kasutada ja ta ootab Euroopalt samuti palju, eh, nii et Euroopa ka inimõigusi austaks ja rahvus, rahvusvahelist õigust ja inimõigusi üldisena. tänan. suur tänu ja nüüd kommentaarideks komisjoni esindaja, palun. lubage mul alustada kõigepealt öeldes seda, et me ei, ei usu sugugi, et äh, me oleme kuidagi olemasolevates dilemmade suhtes ükskõiksed. vaatamata realistlikule lähenemisele peame olema ka ambitsioonikad, nõudes äh, ka meie partneritelt teatud väärtuste järgimist. ma arvan, et just see ongi meie töö aluseks, aga võib-olla soovitakse, et me oleksime veelgi aktiivsemad, võib-olla. peame kaaluma seda. aga kui me nüüd väga jäigalt ja nõudlikult või jäigalt nõudmisi seaksime ja meie lõunapoolsed koostööpartnerid ei suuda neid täita, nagu näiteks Euroopa Nõukogu äh, nõudmised, siis tekivad tõsised probleemid meie naabrite jaoks, meie arvame, et ja ma usun, et teiegi jagate seda, et probleemidega toimetulekuks tuleb äh, teha tööd eelkõige reformiprotsessiga, lootes, et meie partnerriigid võtavad ükskord tarvitusele meetmed, mis toovad nad palju lähemale nendele e, väärtustele, mis on tavaks meie Euroopa Liidus loomulikult tuleb arvestada dialoogis kultuuri erinevusi, mitte ainult poliitilisi erinevusi, vaid kultuuri erinevusi üldiselt. ma ei tahaks äh, siiski piirduda äh, üldise komment-, kommentaariga, sest mulle esitati ka konkreetseid küsimusi, näiteks see äh, raha, mis me poliitiliste reformide toetamiseks Egiptusele ähm, eraldame, on suhteliselt piiratud. aga see on õigustatud, sest me ei, ei toeta miljonitele eh, kodanikele osutatavaid teenuseid, me eh, toetame kalleid plaane näiteks. üksteist eh, miljonit muide võib olla väga suur, suur summa, kui seda õigelt kasutatakse, ega me infrastruktuuri ei, ei rahasta ju siin, mis on palju kallim. nüüd assotsiatsioonilepingute sõlmimisel demokraatlike seaduste vastuvõtmise nõude kohta küsis härra Salafranca. peab ütlema, et e, Euroopa Liidus ei ole ühest arvamust ega ka komisjonis ka, kuidas seda võiks teha ja see ongi ainus vastus, mis ma saan teile anda. Nendes riikides, kus assotsiatsioonileping on olemas, ei ole see eh, probleemiks olnud, keegi ei ole taotlenud lepingu peatamist, teatud eh, etapis võib see muidugi oluline olla, aga võib-olla peaks kaaluma, eh, milliseid kriteeriume rakendada selle instrumendi äh, rakendamisel. Äh, see tegevus on siiski väga piiratud ja ei anna võimalusi nii olulise probleemi lahendamiseks. Süüriaga suhetes, kas me oleme sõlminud lepingut. muidugi meil on väga palju valdkondi, kus me saaksime koostööd teha, me peame lausa allkomisjonid looma selleks, lepingu allkirjastamine annab meile võimaluse abisummade suurendamiseks võrreldes senisega. Vahemere Liidu kohta võib öelda, et nüüd, kui sekretariaadi põhikiri on kinnitatud ja peasekretär ametisse nimet-, nimetatud, on paremad väljavaated struktureeritud tööks, ma võin öelda, et äh, planeerimine on toimunud äh, ühtselt, Pariisis heaks kiidetud projektide nimekirja puhul tuli kõige olulisem panus just nendest valdkondadest, kus me olime juba e, Euroopa Liidu finantseerimise abil projekte ellu viinud, neli kuuest projektist muide mm, olid juba olemasolevad või, või käivad projektid. me teeme ettepaneku, et e, keskmised summad suureneksid üheksakümne kuuele miljonini, miljonile perioodiks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist see aitab meil paremat sünergiat saavutada. Vahemere Liidu projektide ambitsioonikus on muide palju äh, suurem kui see, mida me tegelikult saame finantseerida selles piirkondlikus kontekstis äh, nende projektide rahastamiseks on näiteks rahvusvaheliste äh, finantsinstitutsioonide rahastamisabi vaja või ka näiteks EIB rahastamisabi samuti võiks kaasata erasektori ja just sellepärast loodigi Vahemere Liidu sekretariaat, kes siis korjaks, koguks eh, andmeid igasuguste finants või võimaluste või finantseerimisvõimaluste kohta, mis aitaksid piirkonna projekte ellu viia. nõustun ka sellega, et rände ja terrorismiga seotud programmid on või probleemid on suured, need tuleb äh, lahendada, seetõttu tulebki liikuda palju avatuma ühiskonna poole, selle jaoks me selle Vahemere poliitika äh, lõimegi. aga läbi dialoogi on võimalik ka vähendada äh, nende inimeste arvu, kes ühiskonna mittetoimimise tõttu surevad. mis juhtub äh, igas riigis eraldi, äh, vaadates meie üldist poliitikat, nagu ma ütlesin, äh, me peame täpsemalt defineerima oma poliitikat iga riigi suhtes, diferentseerima tegevuskavasid, seda kõigepealt, teiseks tuleb paika panna struktureeritud dialoog, et oleks võimalik juhul, kui seda on vaja, tõstatada probleeme just nendes, nende struktuuride, nendes struktuuris, mis meile on paika pandud. Euroopa Liidul on juba kogemus olemas äh, reageerides deklaratsioonide nootidega ja nii edasi, aga kahe, kahjuks praegused struktuurid ei ole mõeldud selleks, et, et otsekohe reageerida. Need on paika pandud e-, eelkõige keskpika perspektiivi planeerimiseks, muutuste ellukutsumiseks äh, stabiilsuse äh, instrument on meil olemas, meil on temaatilised eelarveread inimõiguste äh, organisats-, inimõigusorganisatsioonidele ja äh, valitsusvälistele organisatsioonidele toet-, nende toetamiseks, aga tõesti, vahetevahel on vaja kiirelt ressursse suunata, kui on tegemist probleemiga, aga praegu, praegune seis on selline, nagu ma kirjeldasin ma ei taha sugugi vältida neid probleeme, mis siin tõstatati. Gaza konflikti puhul peab ütlema, et Euroopa Liit tõi selle probleemi välja julgelt kõigepealt paludes Iisraeli toetada teatud elanikkonna osa eriabiga, usun, et nad teevad seda, parim võimalus probleemide lahendamisel on siin siiski rahu tagamine. ja muidugi üks äh, selle protsessi alussambaid on Palestiina riigi loomine, seetõttu peame, oleme kontaktis Palestiina omavalitsusega, et äh, kuulata ära, mis on nende enda ettepanekud. arvan siiski, et väljaspool seda raamistikku ilmselt ei ole võimalik nii tõsiseid probleeme lahendada, nagu nendel territori-, territooriumidel on. näiteks äh, läänekalda ja kaasasektori majandusolukord, see muide ei sõltu üldse nendest äh, uusasundustest, meeldib see meile või mitte meie kasutame diplomaatilisi, poliitilisi jõupingutusi, abi, dialoogi selleks, et piirkonnas säiliks rahu. see on kõik, mis me saame teha. suur tänu! kõigi nimel lubage mul tänada härra Tuble Demoraali härra De Moral tegi täna suure panuse ja pidas meiega väga konstruktiivset dialoogi. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ka tänasel istungil osalemast. see asi tuleb meil arutelul ikka ja jälle ja järgime siis arenguid, jälgime, vabandust, arenguid järgnevatel kuudel ja meile väga meeldib see, et komisjon on valmis äh, majandus- ja haldusmeetmed äh, tagasi sisse tooma. paljud kolleegid viitasid sellele ja teie vastus oli kõrgelt julgustav. Äh, lõpetame õigeaegselt, jätkame istungiga kell viisteist null null, siis võtab üle e, juba aseesimees istungi juhtimise ja keskendume olukorrale Gruusias peaasjalikult.